cari colleghi, buongiorno. kallid kolleegid, tere hommikust. ja suur tänu selle eest, et te nii täpsed olite. ja alustame kõigepealt esimehe teadaannetega. nagu te teate, sest ma eile seda ka ütlesin mõttevahetus kindral Morianiga, mis pidi täna õhtul tulema jääb ära. ja seda seoses äh, rongide streigiga Belgias ja Prantsusmaal. ning äh, see toimub, äh, see kohtumine toimub novembri lõpus kell neli õhtul. samuti toimub ka härra Vermeniga kohtumine ja me räägime Afgaani presidendivalimistest, mis, mille teine voor jäi ära, sest Abdullah, Abdullah teatas, et ta keeldub kandideerimast. ma ei taha äh, siiski ära jätta tänaõhtust koosolekut ning sellega seoses äh, me viisime sisse punkti rahastamisvahendi loomise koostööks tööstusriikidega me tõstame selle ettepoole. ja selle punktiga me oma äh, tööga lõpetamine. Tšehhi Vabariigi president kirjutas alla Lissaboni leppe. ning äh, volinike ametisse määramine alustab, me alustame selle tööga ja mis toimub aasta lõpuni. ja meie komisjon korraldab äh, erinevate volinike esinemist, näiteks laienemisvoliniku, arengukomis-, äh, voliniku ning samuti ka väliskaubandusvoliniku kuulamisi. ja otse loomulikult äh, ka Euroopa välispoliitika kõrge esindaja ametisse nimetamisega tegeleme meie seda ju peetakse põhimõtteliselt Euroopa Liidu välisministriks. ja see tähendab seda, et ta on väga tihedalt seotud ka meie komisjoni poolt tehtava tööga. ning äh, need kuulamised Need äh, kuulamised toimuvad Strasbourgi äh, täiskogu nädalal ning jätkub detsembri, äh, detsembri alguses toimub meie äh, komisjoni tavapärane koosolek, et arutada nende kuulamiste tulemusi. Äh, täpsed kuupäevad teavita-, teatatakse teile võimalikult varsti, kuid ma juba töötan teile juba ette, et reede, neljas detsember, pange see oma märkmikutesse kirja, sest esimeste konverents on ette näinud selle päeva selleks, et äh, sel päeval peaks äh, esinema Euroopa välispoliitika kõrge esindaja kandidaat. see on komisjon, see on äh, ühesõnaga kindel paika pandud kuupäev juba. kas härra Atkins soovib? Uh, mis puudutab neid administratiivseid asju, te mõistate isegi, et üsna äh, hilja meile teatatakse, et alles juba reedel toimub kuulamine, meil on paljudel muidki tegemisi oma valimisringkondades. mina näiteks, minul näiteks on ka üks kohustus kodus, mille, mida ma ei saa vältida, sest reedel meil tavaliselt koosolekuid ei ole, kas võib-olla saaks selliste asjade korda muuta? ragione e il fatto che Teil on täiesti õigus. ma noogutasin. ma olen täiesti nõus teie seisukohaga. minul on oma valimisringkonnas tihtipeale kohustusi nädala alguses ja nädala lõpus. kuid Äh, paraku on nii, et äh, meil ei ole võimalik äh, korraldada kuulamist, kui me selle kuupäevaga nõus ei ole. selle kuupäeva pani paika esimeste konverents ning meie ainus, mida me teha saame, on kuulata härra Hobbit ja siis härra Posselt. üks hetk, üks hetk, härra Posselt, kannatust, kannatust. kõigepealt saab sõna härra Hobbit suur tänu, härra esimees. võib-olla on tõlkes probleem. Te ütlesite, et kõrgesindaja, meessoost kõrge esindaja teeb midagi, võib-olla on see hoopis naissoost, mina igal juhul aga pooldaksin hoopis, et David Milliband saaks kõrgeks esindajaks, tema oleks täiesti sobilik kandidaat. <laughs> Va bene, io ho, eh, raccolgo queste, eh, anche se ci sono alcune eh, versioni ehm.... võtan selle teadmiseks. Itaalia keeles on muidugi teatud sõnad ainult eh, naissoost, nagu näiteks tiiger kuigi tiiger võib olla ju mõlemast soost. härra Posselt. suur tänu, härra esimees, mina olen üks nendest, kes äh, arvab, et reedel on täiesti võimalik töötada ma aga saan aru, et paljudel inimestel siin on ennem jõule oma valimisringkonnas päris palju tegemist, aga tollel nädalal, esimesel, kolmand-, teisel ja kolmandal detsembril on meil kolmel päeval koosolekud seega võib-olla selle asemel, et pidada tavalist komisjoni koosolekut, võiks korraldada ühel koosolekul kuulamise. miks see ei peaks võimalik olema? ma ei mõista, miks esimeste konverents äh, nii tegutses, kas nad üldse ei mõtle oma tegude tagajärgede üle? jah, kõiki neid argumente otsuste tegijad juba ka arvesse võtsid. me pidime valima päeva, mis sobib kõikidele kõige paremini, kõiki asju võeti arvesse. ka teiste volinike kuulamised, volinike kandidaatide kuulamised toimuvad siis ja mõningad koosolekud kattuvad loomulikult, aga reede tundus olevat vaba, minule see ka ei meeldi aga mingisugust alternatiivi ei tundu olevat, mingisugust praktilist teist lahendust ei ole leidnud. Läheme päevakorraga edasi. Horvaatia resolutsiooni ettepanek, Horvaatia eduaruanne siis. raportöör Svoboda käis just äh, Hor-, Horvaatias ja Sloveenias ja nüüd ta saabki sõnu, sõna oma dokumendi tutvustamiseks uh,. Ich möchte eigentlich nur auf einige wesentliche Punkte aufmerksam suur tänu, härra esimees. ma tahaksin pöörata teie tähelepanu paarile aspektile, eile me juba arutasime seda asja ju. üks leitmotiive on õigussüsteem ja korruptsioonivastane võitlus. Nendel kahel rindel on pro-, Horvaatia üsna suurt edu saavutanud, aga e-, täit-, kõiki eesmärke pole veel äh, saavutatud. on vajalik parandada valitsuse organiseeritust ja tööd. saadeti välja kaks signaali. kõigepealt eelmise, endise kaitseministri äh, puutumatus äh, tühistati. ma ei soovi siin sõimata kedagi Äh, kes sellega või, või ülistada kedagi, kes on selle protsessiga seotud, aga see näitab, et äh, puutumatuse äravõtmine näitab, et äh, keegi ei ole seadusest kõrgemal. et isegi kõrges ametis olevad inimesed võivad sattuda oma tegude tõttu kohtu ette. teiseks me nägime, et rahvas ei toeta liitumist nii vaimustunult, kui see võiks olla. eile rääkisime me erinevatest ühiskonnagruppidest, kaasa arvatud kirikust ja pingestatud suhetest Sloveeniaga mõningad inimesed arvavad, et Sloveeniaga on vaja jõuda mingisugusele kompromissile, et liitumine oleks edukas. aga vaja on teha veel kõvasti selgitustööd. veel üks asi, koostöö rahvusvahelise kriminaaltribunaliga Haagis. ka seda arutasime me eile, Horvaatia valitsus on tööle pannud eraldi töögrupi üsna hiljuti, see oli päris hea mõte samuti kutsusid nad härra Vamitsi. osalema seal töögrupis, äh, jälgimaks siis, äh, et nad oma tööd ka tõesti korralikult teevad ma mõistan, et Äh, tribunali äh, juristid ei soovinud selles protsessis osaleda, aga mõningad liikmesriigid peaksid siiski sinna saatma oma eksperte, jälgimaks, et äh, töörühm oma tööd korrektselt ja piisavalt hästi teeb. ma arvan, et me peaksime selle kutse vastu võtma. Horvaatias kritiseeritakse üldiselt seda, et ei tehta piisavalt. ja nad paluvad, et saatke siis meile eksperte, kes meid aitaksid, meie aga seda ei tee. siis on veel põgenike küsimused äh, ja muudki probleemid, mis on veel lahendamata. siseriiklikud põgenikud, äh, kes nüüd on hakanud naasma ka nendega on probleeme, neil otseselt mingisugust omandit ei olnud, aga neil oli näiteks mingisugust moodi kaasomand, mida nad nüüd tagasi ei saa, ka see tekitab probleeme. Horvaatia tegelikult ju annab oma parima, et lahendada kõik need probleemid, konkurentsi ja majanduse üldisemalt valgusest tuleb öelda, et et sea-, selle, sellealased probleemid ei tohiks liitumist takistada. teatud avaliku hanke protseduurid eh, meie arvates ei ole ka päris korrektsed, aga Horvaatia peab tagama, et eh, tema eh, seal toimuvad protsessid oleksid see läbipaistvad ja õiglased ning reeglid oleksid paigas. järgmisena kahepoolsed ja regionaalsed suhted, seda arutasime me ka eile, pidades silmas kokkulepet Sloveeniaga, millele õnnistaval kombel peaministrid eile alla kirjutasid. see loomulikult tuleb veel ka ratifitseerida siin on ka äh, üks lisakommentaar, nimelt äh, on vaja, et selles vahendamistegevuses öö, äh, osaleksid ka tõeliselt kvalifitseeritud inimesed. loodetavasti võime me selle teksti olemasoleval kujul vastu võtta see on ka hea, et üritatakse parandada suhteid ka teiste naabritega. täpsemalt äh, on kutsutud, äh, on, on soovitud äh, serbide ja bosnialastega pro-, probleeme lahendada. loodetavasti leitakse lahendused ja kõik laabub. minu arvates peaks praegusel eh, hetkel, hetke arvestades olema võimalik läbirääkimised eh, lõpule viia järgmisel aastal, kui Horvaatia valitsuse jõupingutused on edukad ja suudetakse lahendada praegu üleval olevad probleemid. minu arvates ratifitseerimiseks võiks kuluda näiteks poolteist aastat. oluline on aga see, et läbirääkimised, läbirääkimisteks saaks ühele poole järgmisel aastal. ja nagu ma ütlesin, peaks olema võimalik, kui Horvaatia pingutab üks täpsustus. aitäh, üks täpsustus. see laiali jaotatud tekst on esialgne, sellepärast et juristlingvistid on sellega veel töötanud äh, ja töötamas nüüd äh, härra Posselt suur aitäh, esimees. suur aitäh kolleeg Svobodale tema väljapaistva ülevaate eest. Ehm, ta on äh, oma raporti teinud täpselt nagu alati. kuna meil on siin arvukalt uusi kolleege nii parlamendis kui meie komisjonis, sooviksin ma kasutada võimalust pöörduda kolleegide poole, äh, kutsuksin teid üles Äh, samamoodi töötama nagu svo-, äh, Svoboda lühidalt ja täpselt. ei oleks vaja äh, esitada väga palju muudatusettepanekuid, sellepärast et meil on niikuinii juba kolleeg Albertini üldine raport laienemisstrateegia kohta ehk üldasjad lä-, las jäävad sinna äh, üldisesse laienemisstrateegia raportisse ja konkreetsemad asjad siis iga riigi eduaruande äh, resolutsiooni. nii et minu meelest on tegemist väga hea materjaliga. eesmärgiks on kaks tuhat kümme selle võib täiesti selgelt sellesse raportisse kirja panna, muidugi see kohustuslik ei ole, aga samas me ei saa Horvaatiale jätta sellist muljet, et me nagu kõhkleksime. kolleeg Svoboda viitas järjest suurenevale euroskeptitsismile, sellel on kaks põhjust. Horvaatia valitsuse ponnistused ähm, konistustega ei saa kogu tööd ära teha, meie peame omalt poolt demonstreerima, et me ei soovi viivitada läbirääkimistega, aga kriteeriumid peavad saama täidetud. G-punktis on juttu äh, jätkusuutlikkusest, äh, noh, seda võib veel arutada, ja siis veel küsimus ähm, kriitiline küsimus, et Horvaatia puhul kohaldatakse muid kriteeriume kui teiste riikide puhul. kas või näiteks äh, äh põgenike tagasisaatmise küsimus. me oleme kuulnud, et pagulased on naasmas kodu, kodudesse kui me nüüd võrdleme olukorda naaberriikidega, siis tegelikult olukord Horvaatias on totaalselt erinev selles valdkonnas kui naaberriikides. ja täpselt sama puudutab ka Jugoslaavia ähm, sõjakuritegude kohut. mulle tundub, et mõned liikmesriigid äh, äh, soovivad siin üheksakümne esimese aasta vea vi, äh, vigu äh, liiga hüvitada Horvaatia jaoks. jah, üheksakümne esimesel aastal tehti vigu, aga, aga see selleks. hästi palju räägitakse sellest äh, ka meedias. põhimõtteliselt me peame tunnustama Horvaatia tunnus, Horvaatia ponnistusi, see, et Vladitšist üldse peaaegu ei räägita see selleks. kui me aga hakkame seda raportit või resolutsiooni koormama väga paljude üksikasjadega, siis tekitame probleeme. Svoboda on seda teemat käsitlenud väga tundlikult, niimoodi peaksime ka meie tegema, kõik peatükid peaksid avatama ja läbirääkimised peaksid lõppema hiljemalt järgmise aasta keskpaigaks. see on minu öö, ettepanek. veel kord suur aitäh kolleeg Svobodale selle väga tasakaalustatud, täpse ja sobiva ähm, raporti eest. jah, te vägagi õigustatult kiitsite seda raporti lühidust, minagi ühinen sellega ja minagi sooviksin pöörduda kolleegide poole sama palvega, nagu teie tegite ehk püüdke ka nüüd väga lühidalt teha, meil on küll aega kella üheteistkümneni, aga ega me ei pea siis lõpmatult rääkima, härra Kratšin, kolm minutit. aitäh, esimees. minagi sooviksin omalt poolt avaldada tunnustust kolleeg Svobodale selle resolutsiooni eest. ta on tõestanud, et ta ei ole mitte ainult selle teema asjatundja, ta on ka saadik, kes võtab oma tööd ääretult tõsiselt ja ta on muutunud tõeliseks Balkani eksperdiks. ma tahaksin äh, korrata kolleeg Posselti sõnu, aga samas tulla ka ähm, eilse juurde Sloveenia ja Horvaatia on alla kirjutanud vahekohtu kokkuleppe. nüüd on asjad jõudmas kriitilisse faasi. meil on vaja ratifitseerimiseks vajalikku enamust ja sellepärast me peame väga selgelt ütlema, et Horvaatial on praegu õigus võtta aega selle enamuse kokkusaamiseks konsensuse saavutamiseks valitsuse ja opositsiooni vahel. G punkt, kus mainitakse kuupäeva, et läbirääkimised võiksid äh, lõppeda kahe tuhande kümnenda aasta keskpaigaks, minu meelest see ei ole õigustatud, igasugune kuupäevade väljakäimine on väga ohtlik, sest äh, mitte alati ei õnnestu neid täita pigem leppigem kokku üldises sõnastuses, näiteks pangem sinna sisse niipea kui võimalik. Horvaatia peab ise ütlema, millal need asjad on võimalikud, kui me paneme sinna kuupäeva, siis jääb selline mulje, nagu Euroopa Liit avaldaks survet, keegi võib seda näha surveavaldusena. Horvaatial on oma nii-öelda dünaamika, me tahame, et läbirääkimised lõpeksid niipea kui vähegi võimalik, kui see ka kuu aega hil-, kui need ka kuu aega hiljem lõpevad, see on ikkagi parem kui see, kui me siia paneme konkreetselt äh, kuu, kuu täpsusega tähtaja ja siis ähm, sellest kinni ei pea. ja veel kakskümmend seitse punkt. seal on juttu nendest, äh, sellest tööst, mis Horvaatia peab veel ära tegema. siin tekib see järjepidevuse küsimus, see on hästi keeruline, see on väga mitmepoolne küsimus. tähtis on see Horvaatia, aga ka Horvaatia naaberriikide jaoks, kes ei ole veel kandidaatriigid. nii et see õiguslik järjepidevus on ääretult oluline küsimus ja veel kohtusüsteemis mõistetakse inimesi süüdi sõjakuritegudes, aga siis need inimesed järsku haihtuvad, äh, kaovad Horvaatiast, ähm, äh, ilmuvad välja kuskil Bosnias ja siis nad on nii-öelda pääsenud. ja veel maaregistri küsimust tuleks ka mainida, praegu maaregister või kataster on ebatäielik ja see on kõige suurem takistus äh, Äh, omandit tagastamisel ähm, nendele inimestele, kes Horvaatiast välja saadeti? aitäh, härra Prokk, kolm minutit, EPP. suur aitäh! ka mina sooviksin avaldada tunnustust kolleeg Svobodale. minagi olen rõõmus sellepärast, et Stockholmis kirjutati alla vale, vahekohtulepe. ma loodan, et see ei too kaasa uusi probleeme. me peaksime saavutama sellise olukorra, kus öö, ähm, kahepoolseid probleeme ei tooda ettekäändeks Euroopa Liiduga liitumisel. pigem Euroopa Liidu liikmelisust kasutatakse vahenda, vahendina probleemide eh, lahendamisel, sest vastasel juhul tuleb see olukord, et mina olen bussis ja keegi enam siia ei mahu ja mind see ei huvita ja see ei ole üldse öö, eh, õiglane suhtumine teiste suhtes Horvaatial on täpselt samasugune õigus esitada oma nõudmisi kui teistel riikidel. ja minu arvates me peame kohtlema tulevasi võimalikke Euroopa Liidu liikmesriike õiglast. ja see, mida ütles kolleeg äh, Posselt äh, koostöö Jugoslaavia ähm, sõjakuritegude tribunaliga läbirääkimiste ähm, algus ähm, viibis, sellepärast et tagaotsitav inimene oli kaotsus, lõpuks tuli ta välja Kanaari saartelt, siis äh, oli küsimus mingisugustes dokumentides, mida ei olnud, ja see jätab paraku sellise mulje, justkui ähm, miski on nihu, ma arvan, et iga riik peab ise ka nagu andma hinnangu olukorrale minu arvates ei ole õiglane ühte kokku grupeerida eri riikide olukordi. ja just nimelt sellepärast ma paluksingi, et see ei saaks olla otsustava tähtsusega punkt, eh, mis mõjutaks läbirääkimiste kulgu. kolleeg Svoboda ütles vägagi õigesti, et korruptsioon, avalik haldus ja muud asjad on sellised küsimused, millest eile ka Horvaatia esindaja ise rääkis, need on valdkonnad, mis vajavad veel ähm, edasiminekut ja tööd. ja need on küsimused, mille osas ei ole nõudmised mitte ainult Euroopa Liidul või, või siin ei ole küsimus mitte ainult selles, et Euroopa Liit nõuab, et need asjad korda saaks, riigil endal on ka vaja enda pärast need asjad korda saada. ja võib-olla niimoodi peaks ka seda äh, ütlema siin, et see riik peab need asjad igal juhul korda saama. nii, et äh, kogu ühiskond ja riigi kodanikud ei langeks korruptsiooni ohvriks. uued otsused peavad tulema võimalikult peatselt niimoodi, et läbirääkimised saaksid lõppeda. aitäh, kolleeg Prokk, Pakk, äh, kolm minutit Elmar võttis mul sõnad suust, aga võib-olla, et veel annaksin pisut nüansse juurde nendele mõtisklustele. E, on tõesti hämmastav, et me oleme nii-öelda samal lainepikkusel. õiguse kohta tahtsin öelda või õigussüsteemi kohta tahtsin öelda, et poolteist aastat tagasi Horvaatias määrati uus politseijuht, Äh, uus sise, uus justiitsminister ametisse. Äh, palju edusamme on, äh, palju tööd on veel vaja teha, aga nad on õiges suunas liikumas. koostöö Haagi sõjatribunaliga, see on küsimus äh, mida üks riik, mida ma nimepidi ei nimeta, on kasutanud ettekäändena läbirääkimiste venitamisel. see koostöö Haagi sõjatribunaliga on olemas. kõik, keda taga otsiti, on üles leitud, dokumendid, mida nõuti, need äh, puudutavad sõjaperioodi. see oli riik, mis oli Serbia okupatsiooni all neli aastat et äh, see oli põhimõtteliselt äh, välksõda nii-öelda. ma olen täiesti kindel, et mõningaid neid dokumente, mida nõutakse, ei ole ealeski olemaski olnud ja osad nendest dokumentidest on hävitatud ja valitsus on ka omalt poolt seda kinnitanud. aga see valitsus, ähm, kes tollal võimul ei, valitsus, kes ei olnud ju tollal võimul, äh, Ehm, ta ütleb nüüd, et need dokumendid on hävitatud, no selle eest me ei saa karistada praegust valitsust. ja veel. me ei ütle ju siin materjalis, me ei anna garantiisid, et kaks tuhat kümme Horvaatia saab liikmeks, ei, me ütleme, et võivad läbirääkimised lõppeda ma paluksin öö, ehm, Sloveenia kolleege, et ei püüaks paavstist pühamad olla Ehm, siin kogu see sündmuste jada läheb üheksakümne kaheksandasse aastasse. Sloveenia liitumist Euroopa Liiduga kahe tuhande neljandal aastal meie pooldasime teie olete ka osa sellest regioonist osa sellest õiguslikust järjepidevusest, niisiis ärge palun veeretage kõiki oma probleeme oma naaberriigi kraesse. aitäh, pakk. Äh, kolleeg Vaigel äh, kolm minutit. aitäh, esimees ma olen pehmelt öeldes hämmeldunud. ma olen hämmeldunud äh, sellest, kuidas kulgeb äh, arutelu Horvaatia üle. minule tundub, et me püüame ka mitteliikmesriike sellesse arutelusse äh, haarata. viimane sõnavõtt oli pisut ülepingutatud, ütleksin ma, ja ei sobi kokku ka parlamentaarse tööga. kui te soovite lähtuda objektiivsetest faktidest, objektiivsest tõest, mil, et selle alusel osu-, otsustada Horvaatia liikmelisus, no siis Sloveenial on ka objektiivseid Äh, fakte, me oleme alati toetanud Horvaatia liikmeks astumise pürgimusi ja me toetame neid jätkuvalt, nii et palun ärge näidake süüdistava näpuga meie peale. ma sooviksin öelda suur aitäh kolleeg Svobodale, nii nagu teisedki on teda tänanud. ta on selle ära, tänu ära teeninud oma ääretult tasakaalustatud analüüsiga tema raportis on nii eh, kiitust kui laitust, kõik see on vajalik. ja, ja mõningad need, neid, mõningaid neid kommentaare võiks võtta soovitustena. Eh, Serbia ja Horvaatia suhted on palju tar-, dramaatilisemad, kui me eile kuulsime. me peame väga suure pieteeditundega või, või väga tundlikuna neid küsimusi äh, nägema. vägagi ähm, tundlikult tuleb käsitleda neid inimesi, kes on äh, nii-öelda siseriiklikus äh, paguluses või, või kes on olnud sunnitud oma kodudest lahkuma. ja veel äh, Horvaatia parlamendis on jätkuvalt selliseid äh, saadikuid, kes on kuulutatud äh, süüdi olevateks sõjakuritegude eest naaberriikides ja veel. Horvaatia on sekkunud äh, võimude tasakaalu naaberriigis Bosnias. seda ei saa pidada normaalseks olukorraks, see destabiliseerib olukorda, see tekitab probleeme. ja need omakorda näitavad, et Horvaatias on poliitilisi probleeme. tahaksin veel öelda, et kirikus sekkumine poliitikasse Horvaatias ja muuhulgas suhetesse Serbiaga on öö, öö, põhjendamatu Lunacek, kolm minutit. mina ei sooviks hakata siin süüvima Horvaatia ja Sloveenia kahepoolsetesse probleemidesse. minu arvates meil on vaja ähm, sisukat arutelu siin ja härra Svoboda aruanne on väga hea mm,, ta on ära teeninud tunnustuse seal on väga hästi kombineeritud ähm, tunnustus ja kriitika, kriitika muuhulgas näiteks äh, kohtusüsteemi osas. samas on seal näha ka Euroopa Parlamendi toetust ja härra Svoboda toetust, mul on kolm märkust. eile, kui me rääkisime välisministriga siis oli juttu ka sellest küsimusest. see küsimus on siis, kuidas ähm, tegeleda demokraatlike äh, kodaniku äh, protestidega, näiteks kas või äh, keskkonnaorganisatsioon, mis korraldas protesti kahekümnendal kuupäeval Keskkonnaministeeriumi ees, protesteeriti uue keskkonnaseaduse vastu ja tulemus oli see, et neid trahviti kohutavalt äh, suure trahviga kakssada tuhat eurot äh,. selle arve sai siis see Friends of the Earth äh, keskkonnaorganisatsioon. minister eile ütles meie selleteemalise kom-, äh, kommentaari peale, et ta kodus uurib asju ja selgitab. kui me selliseid as-, sellistele asjadele põhimõtteliselt, kui sellist peaks võib-olla täiendama punkti kakskümmend viis, ähm, kus me ütleksime, et me oleme äärmiselt rahulolematud keskkonnaseaduse kohaldamisega ähm, ja et lubamatu on rahumeelsete demonstratsioonide äh, takistamine. minu järgmine märkus, mul on väga hea meel selle üle, et ka härra Svoboda on esile tõstnud äh, arvukaid äh, vähemuste probleeme nii roomadega kui serbidega. üks vähemus tuleb ikka ja jälle esile positiivses mõttes kõikides nendes raportis, nimelt gei ja lesbi öö, äh, kogukond ma käisin muuseas hiljuti ühel selleteemalisel konverentsil Montenegros. minu arvates peaks midagi selle kohta ka raportis ära mainima, sellepärast et siin äh, kohapealne elu läheb vastuollu Euroopat diskrimineerimisvastase õigusega. ja viimane märkus, härra esimees. minu arvates tuleks äh, teha muudatusettepanek, äh, milles kutsutakse Horvaatiat üles mängima stabiliseerivat ja konstruktiivset rolli äh, Bosnias toimuvates aruteludes. tänan ja saab, järgmisena saab sõna härra Kulakis kolmeks minutiks. Εγώ έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις στην έκθεση που παρουσίασε ο κύριος Σβόμποντα. Mõned kommentaarid härra Svoboda raporti kohta. kõigepealt ma räägin eh, oma eh, eh, partei nimel, mitte oma fraktsiooni nimel. meie peaks hääletama selle raporti vastu, me peaks selle tagasi lükkama, sest see ei veena meid. millised on siinsed eelised töötajate jaoks ja üldse avalikkuse jaoks? mis, mis kasu neile sellest on, kui see riik Euroopa Liiduga liitub? kokkuvõttes ainult Euroopa suurfirmad ja väljaspool Euroopat asuvad suurfirmad saavad sellest kasu. nii see riik kui ka paljud teised Kesk- ja Ida-Euroopas on tegelikult praegusel hetkel ekspluatatsiooni ohvriks langenud äh, nii et me peaksime selle raporti vastu hääletama. me peaksime samuti märkima, et Horvaatias on suur vastuseis Euroopa Liiduga ühinemisele seoses majanduskriisiga ja ka eh, sellega seoses, ka sellega seoses, et, et on, et Euroopa Liiduga ühinemisega on seotud paljud mittedemokraatlikud äh, Äh, aspektid, nii et me peaksime tegelikult, nad peaksid tegelikult korraldama referendumi selles küsimuses. kuid näiteks kui Horvaatia ühines äh, NATO-ga, siis ei olnud rahval võimalik äh, referendumil oma arvamust selle kohta avaldada. nii et hoolimata vastuseisust ei toimunud mitte midagi paljud horvaadid olid äh, NATO-ga liikumise, liitumise vastu, aga liituti ikka. nii et äh, jällegi lihtsalt ignoreeritakse rahva arvamust, mis puudutab aga raportit, siis äh, punkt E, kus räägitakse Sloveenia ja Horvaatia vahelisest leppest, mis kirjutati alla ÜRO egiidi all nii et äh, selles osas ÜRO oleks pidanud langetama poolse otsuse, see siis äh, me teame, millised probleemid olid Kosovos, me ei tea, me teadsime, teame, mis seal tehti ja mis puudutab lõiget kaksteist, kui need, see menetlus ei rakendu demokraatlikult, siis võib sellele järgneda väga plahvatusohtlik olukord. ning veel üks mõte. tegu ei ole bilateraalse küsimusega. see on küsimusega, mis tuleks lahendada rahvusvahelise õiguse raames. suur tänu. ja härra Kukale kolm minutit. suur tänu, ma ei vaja kolme minutit, ma kuulasin väga tähelepanelikult härra Posselti pöördumist ma sooviksin lihtsalt öelda seda, et äh, kolleeg Posselt peaks, äh, peaks äh, rakendama enda suhtes samu reegleid, mis ta uute kolleegide suhtes soovib rakendada. minu meelest tegu on härra Suguda raport on väga hea tasakaalus dokument ja see on hea Euroopa institutsioonide jaoks ning see äh, on kahtlemata ka äh, üleskutse Horvaatiale, et ta oleks julge, nii et ma leian, et ta tuleks vastu võtta praegusel kujul. suur tänu teile. härra Posselt palus äh, sõna, nii et ta saab kaheks minutiks sõna. suur tänu teile. ma ei palunud, et inimesed äh, lühedalt räägi, lühidalt räägiks, see oleks äh, pisut äh, kummaline, äh, see oleks väga kummaline olnud, kuid ma sooviksin öelda seda proua Nemetšekile, et, et mittediskrimineerimine on väga oluline see küsimus ei käi siia alla, siin on üldküsimused, need on osa üldtingimustest, neil ei ole kohta igas konkreetses raportis, nagu seda ütles ka härra Brock. tegu on raamraportiga. no me teame, et nad peavad rakendama Euroopa seaduseid, me teame, et nad eh, diskrimineerimisvastase seaduse vastu võtavad ja ka muud seadused. nüüd Horvaatia ja Sloveenia küsimus, siis ma tahtsin härra Vaigule meenutada, et mina eh, eh, olin nii Sloveenias kui Horvaatias sõja ajal ja see ei olnud mitte Horvaatia, kes Sloveeniat ründas need olid Jugoslaavia relvajõud, mis ründasid kõigepealt Sloveeniat ja siis Horvaatiat. Te peate aru saama, mis sel hetkel toimus. mina mm, olin assotsieerumisleppe raportöör äh, Sloveeniaga, me ütlesime, et Sloveenia ei saa ühineda Euroopa Liiduga enne seda, kui piiriküsimused on lahenenud see kehtib kõigi kandidaatriikide kohta, praegusel hetkel on need probleemid lahendatud ei ole tõesti mõtet olla pühem kui paavst ise. Eh, suur tänu, härra Posselt ja härra Vaigelile kaks eh, minutit. mul ei ole vajagi kahte minutit, ühest piisab täiesti. härra Posselt, ma olen täiesti nõus teiega. nii Horvaatia kui Sloveenia olid ohvrid ja neid mõlemaid ründas äh, diktatuur, diktatuur, diktaatorlik äh, Jugoslaavia. kuid see punkt, teine punkt, mida te mainisite, Sloveenia ühines Euroopa Liiduga ja seda hetkel, kui tema piiriprobleemid Horvaatiaga olid juba lahenenud ja see ongi tegelik erinevus, ma ütlen, et piiriküsimused on Euroopa Liiduga ühendamisel olulised, suur tänu. nii, ja nüüd on siin komisjoni esindaja kohal. Äh, proua Aleksandra Granke. Te hääl-, vähesed inimesed, kes minu nime õigesti hääldab. lubage öelda, et ma olen kolmas päev Euroopa äh, tööl siin ja teine kord, kui ma olen Euroopa Parlamendis, kuid äh, minu jaoks on see väga oluline võib-olla viibida siin ja teid kuulata, ma sooviksin öelda seda, et äh, meil on kõigil valdavalt suured, suur, sama eesmärk me soovime, et Horvaatia võimalikult kiiresti, võimalikult hästi ühineks Euroopa Liiduga ja kahtlemata ta peab täitma kõigi kriteeriumi. ma arvan, et me oleme kõik selles osas ühel nõul ja minu meelest asjad lähevad praegu üsnagi hästi üheteistkümnenda septembri lepe oli väga positiivne see võimaldas eh, avada kuus järgmist peatükki ja sulgeda viis peatükki. eilne allkirjastamine on tõeline samm edasi selles eh, keerulises küsimuses. see oli väga, see tähendas väga head koostööd Euroopa Liidu, Horvaatia, Sloveenia vahel. Euroopa Parlament ja komisjon peaks üles kutsuma mõlemaid riike, et nad äh, ratifitseeriks leppe äh, ilma aega viitmata. eile oli aeg tähistada ja täna on hetk vaadata tulevikku ja öelda, et äh, vaja oleks nüüd ratifitseerida see lepe ja minna asjaga edasi nüüd selleks, et ähm, lepingut, et Euroopa Liiduga ühineda, peab Horvaatia tegema veel enam ja seda teie ka paljudest, paljud täna siin ütlesite ja kõik need äh, võtmeküsimused on poliitilise iseloomuga, need, see puudutab avaliku haldusküsimusi, kohtusüsteemi võitlust, korruptsiooni, samuti äh, organiseeritud kuritegevuse, vähemusõigustega ning äh, samuti dokumentide edastamisega Rahvusvahelise Haagi kriminaalkohtule ja selles osas pean ma ütlema, et äh, poliitiline tahe korruptsiooniga võidelda on olemas, praegusel hetkel on vaja eh, suuremat haldussuutlikkust, me sooviksime öelda, et poliitiline tahe on olemas, kuid mitte kõikidel tasanditel, see peaks olema eh, iseloomustav, see peaks iseloomustama kõiki eh, haldus grupeeringut, kogu ühiskonda ning me äh, igatahes ootame esimesi tulemusi selles valdkonnas. poliitiline tahe niisiis on olemas, kuid äh, see ei ole veel kõikidel tasanditel nähtav. mis puudutab äh, põgenike küsimusi, siis küsimus ei ole mitte niivõrd si-, sisepõgenike küsimus, vaid nende immigrantide küsimus, kes tulevad väljaspool Horvaatiat äh, ja siin on eriti küsimus just äh, problemaatiline just ähm, elamispinna probleem, arvan, et edusamme peaks tekitama ka selles valdkonnas. nüüd, mis äh, puudutab rahvusvahelist äh, kriminaalkohust, siis ma sooviksin, et Euroopa Parlament rõhutaks seda küsimust pisut enam, tegu on võtmeküsimusega. see pea-, võiks olla väga tähtis, kui me hakkame läbirääkimisi pidama artikli kakskümmend kolm osas, peatüki kakskümmend kolm osas, vabandust ning eh, kui eh, ei ole esitatud kadunud dokumente eh, rahvusvahelisele kriminaalkohtule, siis võivad asjad halvasti minna. nii et see on üks neid ah, küsimusi, mille osas peaks võimalikult palju edasi liikuda. Horvaatia peaks tegema võimalikult palju selleks, et teha koostööd rahvusvahelise kriminaalkohtuga. ja kui kohus soovib dokumente, tuleb need talle saata. ning sooviksin lihtsalt öelda, et leiame, et tegu on hea raportiga, väga tasakaalustatud raportiga, väga hästi koostatud raportiga ning eh, see eh, on igatahes tänuväärne töö ja suur aitäh parlamendile. Grazie dottoressa, se relatore vuole replicare, le chiederei. suur tänu, kas raportöör soovib vastata? kui, siis tehke lühidalt, palun. sest eh, meil ei ole eriti aega ülejäänud raportite jaoks. jah, suur tänu, üks killuke infot ja siis üks palve kolleegidele. Horvaatias toimus referendum ja Horvaatia inimestel on olnud juba õigus öelda, mida nad arvavad liitumisest. teiseks, peaminister kirjutas eile Sloveeniaga lepingule alla, suhted Sloveenia-Horvaatia vahel on head. ma arvan, et me ei peaks äh, siin kellegi teise eest võitlema hakkama. me peame aitama neid mõlemaid, et see leping ratifitseeruks võimalikult kiiresti. suur tänu, härra Svoboda! protseduur nüüd kaheksas detsember kell kaksteist päeval äh, muudatusettepanekute tähtaeg äh, kakskümmend kuus, kakskümmend seitse jaanuar hääletus siin komisjonis, veebruaris läheb see äh, täiskogusse. suur tänu kõigile arutelu eest, järgmine päevakorrapunkt number kaheksa, Makedoonia eduaruanne kahe tuhande üheksanda aasta kohta, raportööriks on härra Taaler palun piirduge viie minutiga. Grazie, presidente, dragi kolleegi, kolleegitse. na kratko bi vam predst-. suur tänu, kallid kolleegid. tudi sam sem bil v Skopju prejšnji. ma sooviksin lühidalt oma raportit esitleda. ka mina käisin eelmisel nädalal paariks päevaks Skopjas ja sellest oli mul raporti koostamisel kõvasti abi sest ma sain tutvuda seal praegu valitseva olukorraga. ma rääkisin presidendi, parlamendi spiikri äh,, ajutise peaministri äh, ja peamiste poliitiliste tegelastega parlamendis. ehk siis kõigi inimestega, kes on otsuste tegijad, äh, aitamaks Makedooniat võimalikult kiiresti Euroopa Liiduga liituda. ta on olnud äh, kandidaatriigiks juba mitmeid aastaid, asjad ei ole läinud päris hästi, on saavutatud küll edu, aga on olnud ka tagasilööke. Makedoonia on nüüd täitnud viisalihtsustusrežiimi tingimused, see oktoobris tegi komisjon ettepaneku äh, alustada täieliku liitumise läbirääkimisi. suhted naaber Kosovoga on ka kaasatud äh, ja, ja, ja piir selle riigiga on nüüd paika pandud. Äh, oli, selleks oli vaja suurt poliitilist julgust Makedoonias valitseb teatud Euroopa Liidu eufooria ja üheksakümmend kuus protsenti rahvastikust soovib äh, Euroopa Liiduga liituda. see annab meile uue võimaluse pärast kahe tuhande kaheksanda aasta aprilli arutelusid. vabandust, me ei, ei soovi korrata toonaseid öö, äh, vigu, kus Makedoonia ei liitunud NATO-ga ja see põhjustas palju pettumust Euroopa Liidu äh, valitsusjuhid ja ka Horvaatia juhid äh, toetavad Makedoonia püüdlusi. see on siis äh, teine pool Lääne-Balkanist, lõunapoolne siis aga arengud on positiivsed, Kreekas on kausvalitsus ja võib näha tahet stabiliseerida ja integreerida Lääne-Balkani riike. me peame seda hoogu, uut hoogu ära kasutama. ma üritan teha võimalikult lühidalt. Ka, äh, raport peaks olema võimalikult äh, lühike ja ka võimalikult täpne. me oleme siin kirjeldanud poliitilisi arenguid, opositsiooniparteisid, mis mängivad nüüd suuremat rolli Euroopa liitumise puhul võib näha üldrahvalikku tahet, soovitakse võidelda korruptsiooni vastu, ei saa küll rääkida lõplikust võidust korruptsiooni üle, aga arengud on positiivsed. opositsioon nõustub samuti, et asjad on muutunud paremaks kevadel toimusid äh, kohaliku omavalitsuse valimised äh, ning ka seal võis täheldada teatud edu. Need ei olnud küll sajaprotsendiliselt täiuslikud, aga nad olid korrektsemad kui eelmised valimised. oluline on rõhutada, et Albrechti äh, lepingut rakendatakse ja üritatakse vältida provokatiivseid sümboleid. sest etnoste vahelised suhted on seal haprad ja me ei soovi neid lõhkuda. minevikus on olnud öö, seal palju probleeme näiteks albaanlastega. õigusriigi poole liigutakse samuti, on küll probleeme, aga nendega tegeletakse avaliku al-, halduse tõhusus on äh, küsimärgi all, meedia pluralismiga on probleeme, seal on küll äh, erameedia, aga pluralismi napib. samuti peab Makedoonia tegelema diskrimineerimise vastase võitlusega, eriti mis puudutab teatud ühiskonnakihtide naisi töötajate olukord pole ka kiita, eriti tekstiilitööstuses on äh, olukord üsna kehv, ka võib täheldada suurt tööpuudust, aga majanduse ja töötajate sõbralikuma majanduse alal tehakse tegelikult edusamme. kokkuvõtteks, kui välja arvata etnostevahelised suhted, siis peamiseks probleemiks Makedoonias on äh, kogu selle regiooni äh, keerukas problemaatika ja Makedoonia suhted nende naabritega. aga äh, asjad liiguvad paremuse poole ja inimesed on valmis integreeruma paremini Euroopaga. Kosovo puhul on tehtud head tööd ja me peaksime siin keskenduma eriti paarile viimasele punktile resolutsioonis. probleeme on Makedoonia naabritega ja see tekitab lõhesid Makedoonia enda sees. ma kutsuksin kõiki üles vastastikusele mõistmisele ja tolerantsile. suur tänu, härra Taaler alustagem aruteluga. palun piirduge ainult kahe minutiga, kui te sõna võtate, sest meil on tõesti väga vähe aega. kõigepealt parlamentaarse komis-, delegatsiooni esimees äh, suheteks äh, Lääne-Balkani riikidega, härra Artsi Markakis suur tänu, ma tahaksin kõigepealt tänada raportööri, eriti mis puudutab tema viimast üleskutset vastastikusele mõistmisele, see on tema resolutsiooni kõrgpunkt, see resolutsioon on vägagi tasakaalustatud. niisiis, ma õnnitlen teda. mis puudutab Makedoonia valitsust ja parlamenti, siis neidki tuleb õnnitleda nad on tõesti täitnud liitumisläbirääkimiste alustamise kriteeriumid, nagu öeldud, see on tekitanud riigis eufooriat, aga võttes arvesse, et Kreekas on äh, uue, uus sotsiaaldemokraatlik Papandreou valitsus, äh, siis võib äh, ja siis võib seal näha positiivseid arenguid ning seda tuleb ära kasutada. ohverdilepingut tuleb kindlasti täielikult täita, see on väga oluline, mis puudutab ka äh, etniliste gruppide vahelisi suhteid. integratsioon on endiselt veel võimalik, see, seda mainitakse siin punktides kuus ja kaheksa, üheksateist. mis puudutab keskkonnaküsimusi, siis need äh, tekitavad probleeme äh, samamoodi nagu viisasüsteem. Äh, järved ja jõed on vägagi reostatud, see tekitab probleeme ka naaberriikides ning see, sellega tuleb ka tegeleda peale liitumisläbirääkimiste äh, tuleks rakendada võib-olla ka Euroopa Liidu keskkonnaprogramme. detsembris toimub planeeritud arutelu ja nagu, nagu raportöör ütles, äh, nõukogus siis, ja nagu raportöör ütles, äh, tuleks äh, tegutseda ettevaatlikult, aga me peame silmas pidama eelkõige inimesi. viisarežiimi äh, lihtsustamine on nende jaoks kõige olulisem ning äh, keskkonnaprogrammide rakendamine samuti liitumisrägimeeste kõrval. suur tänu, härra Hatsimarkakis, kaheks minutiks nüüd proua Kopa. suur tänu, minagi tahaksin õnnitleda härra Taalerit tema resolutsiooni puhul. ta käsitleb uusi arenguid seal regioonis vägagi tundlikult. minu riigi positsioon on selge ja suurem osa erakondadest on enam-vähem ühel positsioonil. meil on tarvis uut dialoogi, intensiivset dialoogi me oleme ka minevikus näidanud, et me suhtume positiivselt ja Makedoonia puhul on ääretult oluline praegu ka viisarežiimi lihtsustamine teatud probleeme Makedoonias ei ole endiselt veel lahendatud. asi ei ole ainult Kreeka-Makedoonia suhetes, vaid äh, siia mängu tuleb ka Bulgaaria. me peame leidma lahenduse nime probleemile, tuleb äh, parandada vastastikust usaldust ja pärast seda saab lahendada ju kõik probleemid aga need väikesed probleemid mürgitavad vastastikuseid naabrussuhteid. tänan, esimees. ma sooviksin samuti tänada härra Tallerit tehtud töö eest. edusammud, millest äh, selles raportis räägitakse on ähm, ähm, toimunud mitmes valdkonnas, seda ütleb ka komisjon. kõige olulisem küsimus puudutab korruptsiooni. kuid nii palju, kui ma tean, on selles valdkonnas väga palju probleeme ja mis puudutab äh, erimeelsusi selles valdkonnas, siis äh, vabandust, ja mis puudutab veel erimeelsusi selle piirkonnaga seoses, siis äh, muidugi ei tohiks unustada konflikti Kreekaga, selles osas on väga palju probleeme tekkinud, kuid me siiski peaks üritama kokkuleppele jõudma selles va-, äh, selles äh, valdkonnas. küsimus on eelkõige ju siiski ajaloo tõlgendamises. nimelt nimelt on teatud ringkonnad, kes äh, ajalugu ekspluateerivad. ning see küsimus tuleb lahendada. meie seisukoht on selge. Äh, kasutusele võib võtta liitnime, pika keerulisegi nime. kuid samas ma tahaksin selgelt välja öelda ka seda, et äh, nagu Horvaatia puhulgi äh, oli nagu äh, Sloveen-, nagu Horvaatia puhul oli väga oluline punkt äh, lepe äh, Sloveeniaga, siis ka nüüd sel puhul peab näitama üles solidaarsust Kreekaga ning need riigid, kes ei suuda olla solidaarsed, peavad ennast pisut kontrollima ja liikmes, teised liikmesriigid peavad arvestama selle solidaarsusnõude ja vajadusega. mina esitan selles osas kindlasti muudatusettepanekuid. härra Tšernako, aitäh ning kaheks minutiks saab sõna härra Kovatšik. suur tänu, härra esimees. sooviksin tänada härra Tallarit selle tasakaalustatud ja avameelse raporti eest. ma olen samuti nõus sellega, et Makedoonia on teinud edusamme teel Euroopa Liitu ning äh, siin seda nii poliitilisi kui õiguslikke edusamme. olen nõus sellega ka, mida ütles härra Brok. nimelt liikmesriigid ei tohi püstitada ületamatuid takistusi äh, tulevase liikmesriigi teel Euroopa Liiduga ühinemisel. ning äh, Euroopa äh, Liidu naaberriikidega tuleks tõhustada sidemeid ja suhteid. Makedooniale peaks Äh, Makedoonia peaks andma kindel kuupäev, mil läbirääkimised võivad alata. loomulikult on probleemiks äh, eriarvamused mõningate naaberriikidega. Euroopa Parlamentis on öeldud mitmeid kordi, et äh, on selliseid küsimusi, mis on meie jaoks näiteks Bulgaarias väga keerukad, see puudutab näiteks äh, need äh, probleem, see puudutab äh, väiteid, mida esitatakse isegi kooliõpikutes, see puudutab näiteks Makedooniat, Makedoonia ja Bulgaaria suhteid, need tuleks välja jätta, sest see tekitab ainult vihkamist, samuti on ajaloolisi sündmusi, mida me kõik koos peaks selles piirkonnas äh, tähistama ja sellega seoses ma, äh, ma kooldasin muudatusettepanekuid, mida loodan lisada selle teksti. suur tänu, härra Kovatšek. kaheks minutiks on sõna härra Kirillovil. aitäh, esimees, ma teen hästi lühidalt. Ehm, minu arvates on eriliselt tähtis see küsimus, mida loodavad ka Makedoonia naabrid ehk viisarežiimi lihtsustamine ähm, liht-, lihtsustab asju, ma-, et Makedooniat ei ümbritse vaenlased, nii-öelda hundid. liitumisprotsessist peaks, kallid kolleegid, rohkem keskenduma ehm, tegelikule ori-, olukorrale selles eh, riigis, ma olen ka Kreeka kolleegiga nõus. kui ma vaatasin seda nimesaagat, siis asi ei ole tegelikult nimes, Bulgaaria on tunnustanud öö, ehm, Makedooniat, aga sellele vaatamata on jätkuvalt probleemid äärmusliku natsionalismiga, vihkamis teem-, vihkamise kajastamisega ja seda kuni kooliõpikuteni välja ja, ja ka valitsuse esindajad on väga eh, vihameelset suhtumist eh, avalikult üles näidanud. minu meelest see probleem tuleb ära lähen-, lahendada. vastasel juhul jääb eh, mulje ka Bulgaaria, et, et selles riigis eh, nagu mm, tekib pidevalt või, või äh, soodustatakse sellist vihkavat suhtumist, nii et selles mõttes üheksateistkümnenda punktiga tuleb veel asja vaadata. ma arvan, et äh, me peame kõigele sellele tähelepanu pöörama niipea, kui läbirääkimised algavad, aitäh! aitäh, kolleeg Kirillov ja Tanok, noh, kaks minutit. aitäh, esimees, vähem meie äh, fraktsioon toetab seda raportit, meie muuseas ka asutasime Makedoonia sõprade klubi möödunud parlamendis, ma loodan peatselt Skopjes käia, minagi sooviksin avaldada tunnustust Makedoonia äh, valitsusele äh, raske tehtud töö eest äh,, nende ponnistustel korruptsiooniga võitlemisel ning äh, nende püüdlustel viia oma siseriiklik õigus vastavusse Euroopa Liidu äh, õigusega, me oleme peatselt kohtumas ka sealsete juhtidega. Strasbourgis öö, ähm, äh, kohtusin ka äh, Makedoonia parlamentääridega ja äh, kutsusin neid ja kutsun ka nüüd valitsust üles äh, avalikult ütlema välja, et neil ei ole mingisuguseid territoriaalseid nõudmisi naaberriikide suhtes ja see võiks äh, Äh, mõjuda positiivselt ka Kreeka valitsusele ähm, siis ehk leiaks võib-olla äh, kokkuleppe ka see nime küsimus, mis äh, kõrvalseisjatele tihti tundub suisa koomilisena Äh, mõned on ka öelnud, et Makedoonia kujutab endast äh, sõjalist ohtu Kreekale. Äh, no olgem ausad nüüd, Kreeka on kordades suurem kui Makedoonia, NATO liige ja nii edasi, see on raskesti usutav väide, nii et loodan, et nõukogu ähm, detsembris otsustab käivitada läbirääkimised Makedoonidega, aga ja viisa lihtsustamine peaks ka mõjuma positiivselt aitäh, Tannok. ja kaks minutit kolleeg Posselt. aitäh, ähm, esimees, mina öö, ähm, äh, mul ei jää üle muud, kui äh, ühineda kolleeg Hatsimakakisega nime osas näiteks Makedoonia on Makedoonia on Makedoonia on nii-öelda klassikut öelnud. Äh, äh, lõpetagem selle nimemängu ära, Prantsusmaa on Prantsusmaa ja nii edasi. Galiitsia äh, on Galiitsia, Suurbritannia on Suurbritannia Ehm, kellelgi ei ole kellegi suhtes mingisuguseid territoriaalseid nõudmisi, palun lõpetagem selle nimede jama ära. ja kallis Marietta, ma austan sind sügavalt. minu aga, minu ema on Austriast, Austria oli tuhat aastat selline paljurahvuseline riik, alles neljakümne viiendast aastast alates on eksisteerinud nii-öelda Austria rahvas ja, ja, ja keegi ei äh, kahtle selles. küsimus on selles, kuidas inimesed ise ennast näevad. kui makedoonlased näevad ennast makedoonlastena, siis ei peaks meil kui kõrvalseisjatel olema vähimatki nina toppimist nende sellesse asja ja selles mõttes on äh, vägagi äh,, oli väga huvitav, et kolleeg Ta-, Taaler rääkis antiikaja probleemidest. tollal ei olnud mingisuguseid Suur-Saksamaad, Suur-Prantsusmaad, küsimus on meie ühtla-, üht-, ühises pärandis. ma loodan, et ähm, see Aleksander Suure ähm, pärand jätkub. aitäh ja järgmiseks kolleeg Angurakis aitäh, esimees selle nime kohta on siin juba ähm, väga erinevaid asju äh, maha öeldud. siin tekstis on juttu äh, Äh, Jugosla-, endisest Jugoslaavia vabariigist, äh, Makedooniast, siis Firomist. ma arvan, et me kõik peaksime tegema jõupingutusi stabiilsuse, koostöö ja sõpruse saavutamise nimel Balkani poolsaarel. ilmselt on see üsnagi raske, on erinevaid majandushuvisid, äh, Venemaa, USA, energiaküsimus ja kõik need asjad teevad lahenduse leidmise veelgi lahk- äh,, raskemaks, aga meil on vaja julgeolekut ja stabiilsust ja selleks, nende saavutamiseks on meil vaja mõningaid põhimõtteid. ei ole vähimatki põh-, põhjust hakata äh, Äh, välja kaevama mingisuguseid iidseid ajaloolisi probleeme, noh, tuhandeid argumente võib esitada, äh, kakskümmend aastat on seda Balkani asja juba arutatud ja mitte kuskile ei ole jõutud välja sellega. ma arvan, et me peaksime lõpuks ometi selle asja ära lahendama. aga tundub, et see asi ikkagi ei toimi siin on küsimus piiridest, etnilistest rühmadest pigem kui nimes. võib-olla neljateistkümnenda punktiga võiks midagi ette võtta. aitäh, härra Prokk, kaks minutit. aitäh. Äh, komisjoni eduraportis on näha et äh, see maa on väga suuri edusamme teinud. just nimelt sellepärast me peamegi vägagi hoolikalt kaaluma seda kandidaadi ähm, staatust. siinkohal korrigeerib märkus kolleeg Posseltile. kokkuleppeks on vaja mõlema poole nõusolekut me ei saa selliste kõnedega hakata toetama vaid ühte poolt niimoodi, et nad unustavad sootumaks ära selle, et on vaja jõuda kompromissile teise riigiga. siin ei ole küsimus mitte Prantsusmaast, Prantsusmaa äh, vabariik, Prantsuse Vabariigist on siin ähm, küsimus, kuigi äh, mitte alati ei räägita Prantsusmaast kui Prantsusmaa Vabariigist, noh nende kahe sõnaga. Makedoonia valitsusele võiks öelda, et ähm, leppige kokku maksimaalselt pikas riigi nimes. minu kodumaa nimi on äh, Saksamaa föderaalvabariik, aga no keegi ei räägi sellest iga päev eh, selle täisnimetusega. fakt on see, et lahendus peab olema mõlemale poolele vastuvõetav ja Kreekas ei ole ka see küsimus mitte ainult rahvuslastele, aga see on ka kristlike demokraatide ja, ja konservatiivide ehm, siis kõikide asi, nii et minu meelest oleks äärmiselt tervitatav, kui see ähm, mootor, kui see maantee Kreekas oleks Aleksander Suurenimeline no viis aastat muidugi võiks oodata sellega, et Aleksander Suures surimas kantaks riigijuhile. ja aitäh ja kolleeg Lunatšek, kaks minutit, palun. aitäh, esimees, kõigepealt ma sooviksin alustada nime küsimusest, nagu kolleeg Brock ütles mm, ähm, tõesti tuleb sellega tegeleda. mina äh, võtaksin siin sõna austerlasena, kuni, kuigi ma ei ole seda nii-öelda alla kriipsutamas, siin tuletan meelde kolleeg Posselti sõnu. Äh, riigis identiteedi küsimusele ei ole kaugeltki mitte lihtne vastust leida Äh, meilgi kulus päris pikka aega. mulle tundub, et äh, mõned kreeklased ähm, justkui kardaksid, et nende riik, millel on väga pikk identiteet, et äh, väike riik neist põhjas võib ühtäkki neile identiteediprobleeme tekitada. minu jaoks on see mõistetamatu, sellest rääkis ka kolleeg Brock. minu meelest Makedoonia valitsus peaks väga täpselt kaaluma, millist retoorikat nad oma sõnavõttudes kasutavad ja see ei tohiks olla liiga natsionalistlik. sest äh, selline toon nende pürgimusi edasi ei vii. ja siis paar märkust veel äh, kolleeg Taaleri mm, töö kohta, see on üldiselt vägagi hea, aga minu meelest üks asi tuleb siia veel sisse panna. viimasel, möödunud aastal ähm, järeldustes öeldi, et kahe riigi vahelised suhted ei tohi olla takistuseks läbirääkimiste alustamisele. kolleeg Albertini raport raportis on analoogiline tekst sees ja see peaks ka siia öö, ähm, tulema, viisteist ja kuusteist punkt järgmiseks. seal on juttu sellest, et Euroopa Liit peaks investeerima ühiskondlikku transporti, et sellega ei peaks tegelema mitte ainult Makedoonia võimud, aga ka Euroopa Liit jah, mõlemad osapooled peaksid sellega tegelema. aitäh, kolleeg Umatsakos. aitäh, esimees Bulgaaria ja Kreeka ei ole mitte hetketeemad, aga mm, ajalugu ei tohiks saada takistuseks tulevikule. sellele vaatamata ajalugu ikka ja jälle tõstab oma ähm, nii-öelda taaka äh, Makedoonias on tehtud tööd avalikus halduses, äh, äh, on saavutatud edusammu, edusamme eriti, kui võrrelda minevikuga val-, valimisi korraldatakse tänapäeval paremini, aga kui need asjad kõrvale jätta, siis minu arvates on siin äh, edusamme liiga kiidetud, võtame kas või äh, justiitssüsteemi, kus on ikka veel väga palju korruptsiooni. on öeldud, et ähm, Gruevski valitsus on stabiilne, aga ärgem unustagem tema sõnu. tema neid avaldusi, mis on toonud kaasa pingeid kahe Euroopa Liidu liikmesriigiga, Bulgaaria ja Kreekaga. heanaaberlikud suhted on nüüd selle peaministri avalduse tõttu kannatanud ja, ja vaieldamatult kannatavad selle all ka liitumisväljavaated. nüüd ähm, nime juurde. kuueteistkümnendal äh, novembril on veel üks kohtumine tulemas sellel teemal ja ma väga loodan, et saavutatakse edasiminekuid, see on siis ÜRO-s me esitame selle resolutsiooni eelnõu kohta ka omad muudatusettepanekud ja veel üks märkus, tahtsin öelda, et see nime küsimus ei ole kaugeltki mitte lihtne, tegu on regiooniga, mis nimetab ennast Makedooniaks, aga tegelikult see on jaotunud Bulgaaria ja Kreeka vahel ehk tegelikult üks regioon, mis on killustunud veel tegelikult kolme riigi vahel. aitäh! ja komisjonile annaksin nüüd sõna maksimaalselt neli minutit. aitäh, esimees. ma püüan teha hästi lühe, lühidalt, minu meelest see arutelu oli hästi tasakaalus, ka raport on ähm, hästi tasakaalus ja komisjon on üldiselt sellega nõus ähm,. aga nüüd, mis on selle riigi jaoks kõige tähtsam tuleval aastal? meil on ühine eesmärk ähm,, et läbirääkimised algaksid. meie arvates poliitilised kriteeriumid on piisavalt täidetud, see tähendab seda, et läbirääkimised saab käivitada. kuidas strateegiaga jääb ähm,? reformides on siin ähm, ähm, avaliku halduse reform, mis kindlasti peab saama ellu viidud, miks? sellepärast, et see riik peab olema piisavalt heas konditsioonis selleks, et läbirääkimised käivitada. mis veel võiks vales nihu minna? nime küsimus, ükskõik kui tobe see küsimus ka on, see võib muutuda tõeliseks takistuseks. me kutsuksime üles ähm, komisjoni poolt neid riike see nimeprobleem ära lahendama väga lähitulevikus, sest vastasel juhul see seab ohtu läbirääkimiste alustamise. ükskõik, mis kujul see lahendus ka on, see oleks tervitatav aga veel tahtsin öelda, et see nime äh, arutelu ei peaks mitte toimuma ainult ÜRO tasandil, see peaks äh, juhtuma ka nende riikide kõige kõrgema juhtkonna tasemel, vastasel juhul ei toimu mitte midagi. kui see aga ei juhtu, mis siis me, mis siis saab meie tööst Makedoonia ähm, liinil? ma arvan, et sellisel juhul äh, tekib tõelisi probleeme sellisel juhul Makedoonia jääb liitumisläbirääkimistest välja ja kaotame palju aastaid, aitäh. Bene, grazie eh, dottoressa eh, per le conclusioni. suur tänu. nüüd eh, härra Taaler, kokkuvõtteks saate te sõna, aga tehke palun lühidalt. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin tänada kõiki, kes sõna võtsid minu arvates on meie üldine lähenemine sarnane, me kõik teame, millised on meie kohustused, me mõistame, kui vajalik on, et Makedoonia probleeme lähe, lähitulevikus lahendaks, me oleme ka pühendunud nende aitamisele. nüüd on meil tarvis aga suhtlust kõige kõrgemal tasemel lahendamaks nimeprobleem, see on esimene prioriteet. ja siis on vaja saada Makedoonia sama rongi peale Islandiga. see on meie peamine eesmärk ja loodetavasti me koostöös selle ka saavutame. suur tänu, härra Taaler. ja suur tänu, et te nii lühidalt tegite. muudatusettepanekute tähtaeg üheksas november kell kaksteist. hääletus siin komisjonis toimub kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal jaanuaril, täiskogule minnakse veebruaris. järgmine päevakorrapunkt, resolutsiooni ettepanek Türgi kahe tuhande üheksanda aasta eduaruande kohta. raportöör on proua Oomen Reuten. palun, viieks minutiks on teil sõna uh,. suur tänu, härra esimees armsad kolleegid. Äh, rap-, kuna ma olen raportöör, kavatsen ma äh, ka edaspidi jälgida selles küsimuses edasisi arenguid ja teha seda kriitiliselt. nagu varemgi oma raportites, kavatsen ma olla väga praktiline ja minu arvates parim võimalus Türgile selge sõnum saata on öö, teha, teha seda suure hääle enamusega. ma kinnitan teile, kolleegid, et ma soovin teiega võimalikult hästi koostööd teha, et tulemus oleks öö, võimalikult hea ja et häälteenamus oleks võimalikult suur. kaks peamist küsimust tõstatub alati öö, Türgi raportites kõigepealt poliitilised parteid. Nad ei tee piisavalt koostööd ja blokeerivad seega reforme. ei ole mingisugust dünaamikat või öö, progressi reformidel. ja siin tuleb mängu ka põhiseaduskohtu turgsus. teine asi kui on äh, läbi viidud muutusi kas põhiseaduses või õigustikus, näiteks äh, naiste, meeste võrdõiguslikkus, auküsimused. õigustik on väga tore, aga selle rakendamine on kehv. maapiirkondades, väikestes politseijaoskondades äh, ei tehta suurt midagi selleks. Need on kaks peamist mõtet siin öö, minu raportis. resolutsiooni paberi öö, peale kavatsen ma kanda kunagi järgmisel nädalal. kohtusüsteem on Türgis väga sõltumatu, aga erapoolik. Äh, õigussüsteemi reform iseenesest on positiivne, aga selle sisu peab äh, läbi minema ka parlamendis, äh, et väike Äh, vähemus seda ei blokeeriks. kohtusüsteemi reform on ääretult oluline äh, igas mõttes, kui soovitakse võidelda korruptsiooni vastu, on tarvis tugevat ja erapooletut kohtusüsteemi. järgmisena äh, vabadused, individuaalsed ja kollektiivsed vabadused. nagu ma juba ütlesin, mõningad öö, õigusaktid, mis on vastu võetud, pole korralikult rakendunud, näiteks äh, naiste õigused. Euroopa Inimõiguste Kohtusse pöördus üks daam, kes seal ka võitis, aga ta peab endiselt äh, ennast varjama. ehk siis seadust ei rakendata. politseiametnike äh, karistamatus, kes väärkohtlevad inimesi, vohab samuti seega õigustikku ei rakendata. on ka teisi probleemseid valdkondi, poliitiliste parteide äh, seadus, ombudsman, äh, ametiühingud. Äh, muudatusettepanek esitati ko-, põhiseaduskohtule ja nemad lükkasid selle tagasi. siis sõnavabadus. meediat survestatakse nii otseselt kui kaudselt tänapäevases ühiskonnas, äh, mida Türgi peaks olema, ei ole selline asi sobilik. Äh, ja selline surve pärsib ka loomingulisust. samuti võib täheldada usualast survet. mitte moslemi vähemused, vähemused on endiselt probleemide ees. jällegi õigustikku korralikult ei rakendata. korruptsioonivastane võitlus välispoliitika ja Türgi roll sealses regioonis on tegelikult ju positiivne. kui peaminister Erdogan aga läheb Iraani ja ei räägi tuumarelvadest või vähemalt ei tee seda ajakirjanike ees, siis tuleb tunnistada, et siin on tarvis rohkem koordineeritust Euroopaga siis see Küprose Damoklese mõõk. Ankara lepingu lisaprotokolli tõttu ei äh, rakenda äh, Türgi seda lepingut, aga on ka positiivseid arenguid, ma nõustun komisjoniga äh, Äh, härra Patsis on hea läbirääkija, ta koordineerib asju palju paremini, äh, kurdide äh, küsimusele lähenemine on avatum, see on üsna hämmastav, viis aastat tagasi ei tundunud see olevat võimalik. aga voilà. Ankaras eelmisel nädalal öeldi meile, et Türgi ühiskond äh, on tegelikult oma poliitikustest paljugi edumeelsem ning loodetavasti jõuab see ka poliitikuteni. suur tänu! suur tänu, proua Omen-Reuten! ma tahaksin ära märkida, et tegemist ei ole lihtsalt kirjaliku dokumendiga, me peame seda ka arutama. seda teeme me esimesest kolmanda detsembrini kestval koosolekul. niisiis, praegused kommentaarid on esialgsed seetõttu ma piiran teie kõneaega ühe minutiga. ma loen nüüd äh, kõnelejate nimekirja ette. Mavro Nikolas, Bripols, Madlener, Theocarus, nessun altro, Tannok. kas keegi veel? Tannok, Weigel e Angi, Angirakis. Stop, chiudo qua. nii, äh, nüüd on kõnelejate nimekiri suletud. härra Obi. minut <laughs> Ya está. <laughs> Finito. Si las palabras de la. kolleegi sõnad, kui kolleegi sõnad käivad kokku tema raporti tegeliku tekstiga, siis eh, võib arvata, et eh, on võimalik eri fraktsioonide vahel laialdpõhjalise kokkuleppe sõlmida. ning kolm mõtet kõigepealt äh, tuleb äh, äh, väga positiivse ja samas selgesõnalise sõnumi välja saatma. ei tohi tekitada kunstlikke tõkkeid läbirääkimisprotsessile Türgiga. teiseks, Türgil on väga oluline reformikava ning nende seast kõige olulisem on Küprose probleemi lahendamine. ning kolmas, mis on samuti väga oluline, me peaksime ära hoidma eh, võimaluse, et me hakkame mingisuguseid alternatiivvõimalusi meie suhetes Türgiga, mis on kokku lepitud, nii see ka jääb me ei tohi takistada läbirääkimisprotsessi erinevate alternatiivide väljapakkumiseks tulevikus. suur tänu, härra Obiols ning järgmisena saab sõna härra Howitt. suur tänu, esimees, ma õnnitlen proua Omen Reutenit Ankaras äh, parlamentaarsel kohtumisel eelmisel nädalal töötasime me väga hästi koos, ma arvan ka, et meie roll on siin väga oluline. kõik mm, mõistavad ju, et eduaruanne on andnud natukene uut hoogu reformiprotsessi, seda tuleb tunnistada. näiteks kurdide küsimuses ja Armeeniaga suhetes on Türgi olnud vägagi julge edasi minema, aga me peame olema samas karmisõnalised näiteks sõnavabaduse ja ka, nagu raportöör ütles, põhiseaduse reformi asjus. loomulikult on Türgit kritiseeritud kõvasti, seda võib näha ka laienemisaruandes. ja me peame spetsiifiliselt ütlema, et Ankara protokoll tuleb täielikult täita. aga kolleegid, kui me töötame selle raporti kallal, siis äh, meid ei kuulata, kui me ainult kritiseerime. kriitika peab olema konstruktiivne, me peame neid kiitma, kui nad on seda väärt. Omen Reuten ütleb, et Türgi avalik arvamus soovib moderniseerimist ja see on tõsi. ja väga oluline on, kuidas me suhtleme türklastega, muidu nad meid ei kuula. ma kordan, kirjalikku dokumenti meil veel ei ole, praegused kommentaarid on tõesti esialgsed, päris arutelu toimub detsembri alguses esimesest kolmandani. kui kirjalik dokument on juba olemas, seega pidage kinni ühest minutist. härra, härra Mavronikolas, üks minut. suur tänu, härra esimees. ma nõustun kolleegidega, et me peaksime ütlema, et Türgil on tõesti raskusi, näiteks Armeenia küsimuses, aga ka Küprose öö, äh, küsimuses. on üritatud teatud probleeme lahendada, aga Küprose probleemi öö, äh, lahendada pole üritatud ilma selleta Türgi minu arvates liituda meiega ei saa. Ankara protokoll tuleb kõigepealt lahe, äh, rak- äh,, rakendada, tuleb tunnustada Küprost ja kolmandaks tuleb toetada positiivseid läbirääkimisi selleks, et lahendada Küprose küsimus. muidu on tulevik tume suur tänu, üheks minutiks proua Prööpels. Eh, suur tänu, härra esimees. ma sooviksin tänada proua Juman Reutenit tema eh, sõnavõtu eest. ma olen täiesti nõus sellega, mida ta ütles üldtendentside kohta. kuid ma paluksin pöörata tähelepanu eh, sellele kurdi initsiatiivile. see ei ole esimene kord, kui ma sellest räägin meil on vaja teha rohkem edusamme, see on alles algus, sest praegusel hetkel me ei tea veel, kui suuremahulise projektiga on tegu. mul on selline tunne, et komisjon ei ole tegelikult detailidest väga huvitanud ja pa-, palub lihtsalt konkreetsemaid meetmeid. tundub, et tegu on Türgi poolse lahendusega ei toimu tegelikku dialoogi kurdi esindajatega. minu meelest see peaks olema siiski eeltingimus selleks, et mingisuguse lahenduseni jõuda. ja mis muud puudutab, siis komisjon on kritiseerinud näiteks äh, kurdi nõudmisi emakeele säilituse kohta ja ma ei tea, see õpetuse kohta, ma arvan siiski, et, et kurtidele peavad need õiglused andma. tänan. meil on olemas äh, hea tekst, millest rääkida, härra Madringer, üks minut. Met Turkije, wat zich een vriend noemt van Iran. Ik heb het nog gevraagd. leian, et äh, tegu äh, Iraani ja Ahmadinejadi sõbraga Iraan samas soovib, et Iisrael kaoks maailmakaardilt ning Iraan ehitab äh, tuumarelva, toetab Hezbollahit. ja nüüd väidab, et väidetakse, et tegu on Türgi suure sõbraga, mis me tahame nüüd tõesti, et Iraani sõbralik riik ühineks Euroopa Liiduga, kas me oleme peast segi? ja samuti on okupeeritud, on nad okupeerinud Küprosest suurt osa Eh, juba pikemat aega. kuidas on võimalik teha sellisele režiimi kohta sõbralik raport? mina palun, et eh, räägitaks karmisõnalistest konkreetsetest meetmetest ja ei ole mõtet olla kenad türklaste vastu, kes meie üle irvitavad. sanktsioonid ja sellest esimene on eh, liitumisläbirääkimiste kohene katkestamine. suur tänu, härra Tšernok. Sorry, Mr President um.... vabandust, härra esimees, ma tahaksin siin tõstatada kaks aspekti, üks on üsna ebatavaline, mille tõstatas minu valija Londonist, kes ütles, et Euroopa Komisjon on eraldanud suuri summasid parandamaks loomade heaolu Türgis. aga eh, eh, kuigi on palju tõendeid loomade väärkohtlemisest nii taludes kui ka mujal, kas see on tõsi? kas komisjon jälgib olukorda ning mida saaks teha olukorra parandamiseks, sest minu paljud valijad peavad loomade heaolu väga tähtsaks. teiseks, mina olen ka Armeenia suur sõber ja mind erutas vägagi Genfi protokoll äh, avamaks piirid äh, Armeenia-Türgi vahel. ja järgmisel päeval ütles äh, Türgi peaminister kohe, et seda protokollis ja ratifitseerida, kui Mägi-Karabahhi probleemi pole ennem lahendatud, ehk siis Türgi ei tee midagi selleks, et see protokoll äh, äh, parlamendis läbi suruda, kuigi valitsusel on seal suur enamus. Armeenia on näidanud üles suurt head tahet, on ignoreeritud äh, oma väga tugeva diasporaa äh, arvamust äh,, saavutamaks teatud progressi. seega ma kutsun nüüd üles äh, Türgi valitsust tegutsema samamoodi ning lahendama lõpuks too piiriküsimus. aitäh, kolleeg Tannok ja järgmisena kolleeg Hadži Georgu. aitäh, esimees mina tahaksin öelda, et Küprose huvides on demokraatlik Türgi, kes austab oma naabreid. ma mõistan, et paljud kolleegid on siin öelnud, et äh, me jääme sunnikseisu ühe, ähm, tähendab, me jääme kinni ühe teema juurde, et ei näe kaugemale kui Küprose ähm, küsimus. aga mida siis teha, kui sinu hiiglaslik naaber on okupeerinud osa sinu riigist? just nimelt sellepärast on absoluutselt vältimatu, et Türgi tuleks läbirääkimiste laua taha konkreetse ettepanekuga, ehm, kuidas küsimust lahendada ja peale selle tuleb kinni pidada ka ÜRO resolutsioonidest. kui kõik see on tehtud, siis me oleme teie poolt. Jokau aitäh, esimees. praegu äh, läbirääkimised käivad, aga Türgi ei pea üldse mitte kinni omapoolsetest kohustustest kui me võtame vastu Türgi positsiooni, mis ei ole äh, kooskõlas meie huvidega, noh siis nad suruvad meid lihtsalt nurka ju. maa ja omandiküsimused on probleemiks, see võiks leida lahenduse, kui piiriküsimus äh, ära lahendataks, aga äh, samas on on öeldud, et on viiskümmend tuhat Äh, Küprose türklast, äh, neid ei saa tegelikult äh, selleks pidada, Türgi on nad sinna saatnud, nemad peaksid sellest riigi osast lahkuma. kui me soovime toetada positiivseid läbirääkimisi, siis tuleb võtta meetmeid selleks, et Türgi täidaks oma öö, kohustusi. aitäh ja härra Vaigel! aitäh, esimees! on öeldud, et Türgit tuleks kohelda Euroopa Liidu tulevase liikme ning väga tähtsa Euroopa Liidu partnerina. me peame aru andma mm, tundlikest küsimustest Türgiga seoses. minu arvates on vägagi kiiduväärne mm, ära märkida edusammud erinevates valdkondades mm parem kinnipidamine Kopenhaageni kriteeriumidest või, või, või paremini nendele vastamine, üldine atmosfäär Türgis, suhtumine vähemustesse, suhtumine ajakirjandusse ja nii edasi. ma arvan aga, et Türgi võiks midagi rohkemat ära teha Küprose küsimuses, näiteks kas või viia välja osad oma väed sümboolselt. Türgi on öelnud, et ta soovib anda omapoolse panuse rahupüüdlustesse maailmas, no ta võiks seda ka teha ja midagi ta võiks teha ka energia alal ähm,. aitäh mm, komisjonile Eh, seisukohta me ei saa eh, kuulda enne, kui töö on edasi läinud, aga eh, raportöör nüüd soovis sõna. aitäh, esimees, ma olen teadmiseks võtnud kõik kommentaarid, ma püüan ähm, neid ka sisse viia dokumenti ja ma olen äärmiselt huvitatud sellest, et see raport saaks võimalikult suure enamuse toetuse, suur aitäh kõikidele! esimees, aitäh! protseduuri äh, tärminit. Äh, kirjalik dokument ähm, detsembri alguses, siis üheksandal detsembril äh, kell kuus õhtul muudatusettepanekute et-, esitamise tähtaeg, komisjonis arutelu jaanuari lõpus kakskümmend kuus, kakskümmend üheksa, täiskogul veebruaris. me ootame nüüd praegu minister Jeremitši eelmise päevakorrapunkti siis oleme nüüd lõpetanud. meil on ähm, äh, aga ähm, rahastamisvahendi loomine koostööks tööstusriikidega, raportöör Lohpill Ler, aitäh, ma saan aru, et meil on rohkem aega selleks järgmisel nädalal komisjon on ähm, siin öelnud, rääkinud õiguslikust alusest äh,, aga samas äh, Lissaboni leppe jõustumiseni siin ei ole parlamendil äh, osalust, pärast Lissaboni leppe jõudumi, jõustumist oleks kaasotsustamismenetlus. me oleme leidnud, et kõige lihtsam lahendus oleks võtta see raport väl-, vastu pärast seda, kui Lissabon on, Lissaboni lepe on jõustunud. aga vahepeal on ette Mm, valmistatud kümnendal novembril arutamisele minev esialgne raport ja härra Scholz on seal nõus, et äh, võtta aluseks artikkel sada kaheksakümmend üks A, mis ei ole andnud parlamendile kaasotsustamisõigust. Äh, enamik teisi äh, instrumente kasutab äh, kahte õiguslikku alust, sada kaheksakümmend üks A, sada seitsekümmend üheksa, niimoodi tehakse näiteks inimõiguste äh, ja muude rahastamisvahendite osas. sada kaheksakümmend üks äh, A-st saab tulevikus kakssada kaksteist ja see artikkel äh, piirab koostööd teiste kolmandate riikidega, välja arvatud arenguriigid. ja sellisel juhul tekibki kahtlus, et kas komisjoni ettepanek, äh, mida toetab INTA raportöör, et kas see on piisav koostöö tagamiseks. minul oleks ettepanek, et see küsimus esitataks äh, õigusasjade komisjonile, et nemad seda anu-, analüüsiks ja mm, aluseks tuua äh, artikkel kolmkümmend seitse meie kodukorras ja veel mul on ettepanek juba paluda õigustalituselt ka õiguslikku analüüsi selle kohta, et mis juhtub siis, kui Lissaboni lepe jõustub. kuna me ei ole mm, enam kaugemal kui kaks kuud Lissaboni leppe jõustumisest, siis äh, tahakski teada, et ähm, mis on vahe, kui võtta äh, vastu NISTSA lepingu raames Eh, ja kui võtta vastu Lissaboni leppe eh, raames. põhimõtteliselt me peaksime jääma ootavale seisukohale, kuni õigusasjade komisjon ja õigustalitus on oma seisukoha esitanud ja siis hakata rääkima tähtajast ja siin ma lõpetaksin sellepärast, et te, te lubasite, et me seda rahastamisvahendit järgmisel koosolekul põhjalikumalt arutame. aitäh! ja annan nüüd sõna teie kaasraportöörile. ma ülejäänud seltskonnal paluksin, äh, kuna meil koosolek käib, äh, siis äh, eravestlused palun siin saalist väljas. härra Kaaler, aitäh. ka mina toetan seda. võib-olla sa võiks kolleege paluda, et te vaiksemalt oleksite minagi toetaksin seda, mis just öeldi. probleem on nimelt selles, et koostöö ähm, arenguriikidega sellistes valdkondades, mis ei kvalifitseeru arenguabina ähm,, see koostöö on natukene ähm, õiguslikult problemaatiline sest me lihtsalt ei ole nõus selle õigusliku alusega, mis esitati vana leppe järgi ähm,, ei oleks kaasotsustamismenetlust. aga kakssada kaksteist artikkel uues leppes näeks ette kaasotsustamismenetlust seal on aga samas öeldud, aga samas ei ole ka siis täielikku õig-, õigusselgust. nii et selles mõttes meie toetame raportööri seisukohta, et meil oleks vaja õiguslikku nõu selle kohta ja mul on selline tunne, et ka komisjon näeb asju sedamoodi. Hmm. võib-olla see, kogu see vahend tuleks ümber nimetada üks küsimus, milles ma raportööriga eriarvamusel olen, kui äh, vaadata mm, finantseerimisraamistikku, siis äh, ega me rohkem raha ei saa. seda raha tuleb võtta millegi muu arvelt. nii et ma arvan, et kui äh, ülesanded panna uuele rahastamisvahendile, siis peaks rahad koos sellega üle kolima nii et siin peaks järel, äh, järjepidevus olema, ma arvan, et see tuleks DCA äh, äh, alt võtta. ma tahtsin lihtsalt öelda, et siin võib probleem olla. aitäh! nagu raportöör ütles me jääme ootama õigustalituse seisukohta eh, aegsasti enne meie järgmist koosolekut, mis toimub kümnendal, ühete-, kümnendal novembril, nüüd teeme pausi ja siis viieks minutiks ja siis jätkame ministriga.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 Here. You okay? How are you? Are you happy? Please. Signori, prego. lugupeetud kolleegid, ma paluksin, et te istuks oma kohtadele sest äh, minister on siin. me võime oma istungit alustada. ja meie päevakorrapunkt puudutab Serbia Vabariigi välisministriga mõttevahetust, nii et ma paluksin, et te istuks nüüd oma kohtadele. nii et see, kes tunneb selle koosoleku vastu huvi, palun istuge ja kellel on teistsugune programm, palun lahkuge saalist härra minister, tahaksin teile öelda tere tulemast terve selle komisjoni nimel. Teie siin viibimine näitab meile kõigile, kui suurt tähtsust me omistame teie kodumaale ja kui oluline on meie jaoks Serbia integreerimine Euroopa Liitu kaks aastat tagasi te külastasite meie komisjoni ning selle kahe aasta jooksul on toimunud Serbias väga olulised sündmused. ning äh, see puudutab loomulikult ka Serbia Euroopa Liidu vahelisi suhteid. kahe tuhande kaheksandal aastal toimusid Serbias presidendivalimised ning äh, parlamendivalimised toimusid kahe tuhande kaheksanda aasta juulis ning äh, mõlemal puhul võitis koalitsioon, mis toetab Euroopa Liidu eh,, Serbia astumist Euroopa Liitu. samuti eh, möödunud aasta juulis eh, anti välja Radovan Karadžits Haagi eh, rahvusvahelisele kriminaalkohtule. see oli samuti oluline samm edasi Euroopa Liidu ja Serbia vahelistes suhetes. ning eh, see, selle juures on just eriti tähtis Karadžitsi saatmine rahvusvahelise kriminaalkohtu ette. kuigi eh, protsess on alguse saanud ja seda on ka kiirustatud, ei ole ta veel lõppenud, sest eh, stabiliseerimis eh, protsess on praegusel hetkel katkenud. me ei ole veel jõudnud läbirääkimisi lõpetada Serbiaga sellega seoses me kõik jagame positiivset toetust öö, äh, selle lepingu eduka lõpetamise, äh, lõpet-, äh, selle, selle lepingu eduka lõpuni viimisel. Serbia valitsuses on toimunud muutusi ja loodan, et need äh, edusammud jätkuvad võitluses näiteks organiseeritud kuritegevuse vastu, samuti no, rassismi, natsionalismi vastane võitlus, mis äh, võivad esile kerkida teie kodumaal. see on lausa, see võitlus on alguse saanud, kuid äh, ma loodan, et see võitlus intensiivistub ning veel üks hukkaline teema mis võib äh, nii teile kui paljudele teistele ebameeldivalt mõjuda ja ma ei saa sellest kõrvale vaadata, see puudutab muidugi Kosovot. me ei äh, vaidlusta Serbia õigust omada oma erinevat lähenemist Kosovo küsimusele, kuid samas äh, on, on vaja eh, võidelda anarhia ning eh, organiseeritud kuritegevuse vastu, samuti ei tohi lubada eh, igasuguse õig-, õigussüsteemi puudust ja muud sellist. meie erikomisjon tegutseb koha peal, ta täidab ka ähm, sellega seotud ülesandeid ja see organisatsioon saab oma tööd parandada, meil on, meil on vaja parandada vähemuste õigusi ja õigussüsteemi multietnilises Kosovos, nii et nüüd on aeg teile sõna anda, härra minister, ja kuulame tähelepanelikult, mis teil öelda on. Well, thank you very much, Mr Chairman and thank you suur tänu, härra esimees, suur tänu, et te kutsusite mind siia täna kõnelema teie kojas, mis mängib tänapäeva Euroopas järjest suuremat rolli. see on suur au, suur tänu. auväärsed Euroopa Parlamendi saadikud, ekstsellentsid, daamid ja härrad. alustuseks tahaksin ma öelda, et Serbia on põhimõtteliselt äh, pühendunud Euroopale majanduse ja geograafia tõttu juba, aga võib-olla peamiselt põhimõtteliste väärtuste tõttu, mis on meil ühised. väidetavalt kõige põhimõttelisem väärtus nende hulgas on lahtiütlemine sõjast kui konfliktide lahendamise viisist Euroopas. rahu ülesehitamine Euroopas on aidanud lahendada vanu vaene ja vaidlusi. Euroopa on öö, äh, öö, äh, äh, rikas oma mitmekesisuse tõttu ning seeläbi, see on ka alguspunktiks ühisele tulevikule. samas on Serbia Äh, samas austab Serbia ka solidaarsuse ja demokraatia põhimõtteid. daamid ja härrad, Serbia peamiseks prioriteediks on täielik Euroopa Liidu liikmelisus. meie siseriiklik arutelu meie eesmärkide üle on läbi. eelmisel aastal toimusid Serbias kaks valimist, üks äh, presidendi valimine ja parlamendi valimised. meie jaoks olid need nagu referendumid, kuidas äh, suhelda maailmaga meie kodanikel oli kaks, val-, valida kahe tulevikustsenaariumi vahel. Nemad valisid Euroopa tulevikku, kaks korda. Serbia on töötanud kõvasti, et jõuda siia, kus me praegu oleme, oleme ületanud suuri tõkkeid ja meil on olnud palju raskusi. saavutatud on nii mõndagi, nagu ütleb ka komisjoni viimane eduaruanne miski ei ole täiuslik, äh, nagu tavaliselt ikka. aga äh, olukord on parim kui, parem kui kunagi varem. Äh, aruandes öeldakse selgelt ja positiivselt, kui palju on viimase aasta jooksul saavutatud. komisjoni hinnang, et Serbia on pühendunud Euroopa teel liikuma, on positiivne ja mitmest, kõikides valdkondades on saavutatud edu see, et vahekokkulepe äh, äh, Euroopa Liiduga on äh, külmutatud, on pärssiv. aga viimane Euroopa Liidu uuem strateegia tuleb meie arengule kasuks. vahearuanne tuleks rakendada ja poliitilised reformid peaksid liikuma Euroopa standardite suunas Äh, öeldakse komisjoni aruandes. ma sooviksin ka strate-, strateegia järeldusi tsiteerida. Serbia on teinud äh, jõupingutusi rakendamaks äh, ambitsioonikat programmi Euroopa integratsiooni suunas ja tal on haldussuutlikkus, et liikuda kiiresti Euroopa suunal. daamid ja härrad, Serbia ei soovi Euroopa Liidu ambitsioone täita teiste arvelt meil on küll raskusi, aga me aitame äh, äh, kaasa sellele, et terve Lääne-Balkani regioon läheneks Brüsselile. ja seda läbi regionaalse koostöö. me oleme parandanud majanduslikku integratsiooni läbi piiriüleste pro-, infrastruktuuriprojektide järgi, nagu näiteks koridor, koridorid seitse ja kümme, või ka mm, läbi institutsioonide nagu CEFTA ehk siis Kesk-Euroopa vabakaubandusleping äh,, samuti on meil energiaühenduse leping ja Kagu-Aasia transpordiühendus ja Donau jõe Euroopa strateegia. Serbia on tarvitusele võtnud mitmeid meetmeid eh, tagamaks, et ekstremism ja demagoogia ei mürgitaks meie inimeste hinge. inimesed mõlemalt poolt öö, eh, saatsid korda kohutavaid eh, sõjakuritegusid üheksakümnendatel selles piirkonnas ja Serbia on töötanud kõvasti leppimise nimel. seetõttu läks ka president Boris Tadic Srebrenitšasse kümnenda aastapäeva mälestustseremooniale, kus ta mälestas tolle kohutava sündmuse ohvreid. ja seetõttu on Serbia ka teinud täielikku koostööd rahvusvahelise tribunaliga see ei ole meie jaoks mitte ainult õiguslik kohustus, vaid ka moraalne ja poliitiline kohustus meie naabrite ees ja maailma ees. aga vahest kõige tähtsamana on see meie enda ees seisev kohustus. ei ole mingit kahtlust, et me töötame senikaua, kuni kõik kurjategijad on toodud kohtu ette. daamid ja härrad, nüüd pöörduksin kõige tähtsama äh, saavutuse juurde, viisarežiimi lihtsustamine. juulis tegi komisjon ettepaneku, et äh, Serbia pandaks äh, valgesse Schengeni nimekirja, me oleme täitnud kõik standardid ja me ootame Euroopa Ülemkogu detsembri otsust, mis võetakse vastu pärast parlamendiga konsulteerimist. kui praegused ootused täidetakse, hakkavad Serbia kodanikud vabalt liikuma üle terve Euroopa esimesest jaanuarist kaks tuhat kümme. ma tahaksin rõhutada, et äh, Euroopa isiklik äh, kogemine on eriti noortele väga oluline, sest noored on üles kasvanud poliitilise ja majandusliku isolatsiooni tingimustes, nad saavad nüüd öö, äh, öö, suvaliselt külastada oma öö, sugulasi saavad minna näiteks Berliini konverentsile, ilma et nad peaksid oma võlgasid demonstreerima või saavad minna omatahtsi näiteks aeg-ja merre ujuma. on hädavajalik, et Serbia terve Lääne-Balkani integratsiooniprotsess Euroopasse jätkuks, aga me endiselt kardame, et mõningad inimesed arvavad, et pärast Horvaatia liitumist peaks protsess pidurduma. ma mõistan, miks mõningad inimesed nii arvavad. aga ma ei ole nendega nõus. ma arvan, et see oleks kõige suurem löök progressile selles piirkonnas. see oleks psühholoogiline barjäär Lääne-Balkanil. ja kahju saaks ka äh, Euroopa usaldusväärsus. laienemisväsimus liikmesriikides tooks kaasa äh, kandidaatriikide liitumisväsimuse ja seda tuleb vältida kui aus olla, siis äh, paljud eurooplased räägivad küll äh, lahendamata probleemidest Balkanil, aga me peame töötama koos, tagamaks, et äh, Lääne-Balkan ei muutuks Euroopa lahendamata probleemiks. parim viis edasi minna on astuda konkreetseid samme tegeliku Euroopaga liitumise suunas, mitte ainult minu kodumaal, vaid terves regioonis. ja seda lähitulevikus selles kontekstis arvame me, et põhimõtteline vundament selleks, et Serbia esitaks oma ametliku liitumisavalduse, on juba valatud. me soovime seda teha ennem aasta lõppu. me teame, äh, tead, äh, et on äh, teatud eelarvamusi ja me mõistame, millest nad tulenevad. aga me arvame, et on aeg jõudnud kätte, et me võiksime edasi liikuda. iga Lääne-Balkani inimene peaks olema Euroopa Liidu kodanik ja tuleb teha kõikvõimalikke jõupingutusi selle saavutamiseks. daamid ja härrad, viimane kord, kui ma siin komisjonis kõnelesin, rääkisid mõningad inimesed siin hirmudest, Äh, selles osas, et meie öö, äh, opositsioon äh, Kosovo meie lõunaprovintsi ühepoolse sõltumatuse kuulutamisele destabiliseerib tervet regiooni. aga need hirmud ei ole tõeks saanud, sest me oleme käitunud vastutustundlikult. ärge kahelgegi, et meie Kosovo positsioon jääb samaks. Serbia Vabariik ei kavatse mitte kunagi mitte ühelgi tingimusel äh, äh, Kosovo ühepoolset iseseisvusvälja kuulutamist äh, tunnustada. see on meie põhiseaduslik kohus ja ka demokraatlik kohus. ja selles põhimõttelises küsimuses on meie rahvas ühtne. samas oleme me rõhutanud et meie kohus on reageerida konstruktiivselt, mittevägivaldselt ja diplomaatia. see on tõsine paradigma muutus Balkanil. esimest korda selle regiooni ajaloos on öö, probleem, mis on nii põhimõttelise tähtsusega, mis, mil, mis, millega on seotud identiteet, piirid, õigused, erinevad ajaloo tõlgendused. esimest korda see e, ei lahendata sellist probleemi relvade toel. juba kriisi algusest peale oli meie strateegiaks kommer-, kompartimentaliseerimine seetõttu pöörasin, pöördusime me ÜRO poole ja Rahvusvahelise Kohtu poole. läbi selle näitasime me, kuidas me soovime poliitilisi erimeelsusi lahendada. meie arvates on see ilusaks näiteks tänapäevasest konfliktide lahendamiseks, lahendamisest, mida saab rakendada üle terve maailma kus, piirkondades, kus on äh, suur ajalooline taak, äh, palju poliitilisi vastuolusid ja erinevad identiteedi vastuolud. me oleme teinud suuri jõupingutusi, töötamaks edasi vastavalt jõu, äh, julgeolekunõukogu resolutsioonile üks, kaks, neli, neli ning oleme kaasanud näiteks EULEX-i ning me soovime lahendada kõik äh, selle provintsi elanike probleemid. me kavatseme tulevikus edasi töötada konstruktiivselt. daamid ja härrad, ennem kõne lõpetamist räägiksin ma viimastest arengutest Bosnia-Hertsegoviinas. Serbia Vabariik kavatseb ka tulevikus meie naabrite iseseisvust ja territoriaalset terviklikkust tunnustada. me töötame koos kõigi kolme rahvusrühmaga aitamaks kaasa selle riigi enese defineerimisel äh, nende teel Euroopaga liitumisel. see on meie kõigi ühiseks prioriteediks. me oleme selgelt öelnud, et me toetame ükskõik millist lahendust, mille, milles kolm osapoolt kokku lepivad. konsensuse saavutamine on Euroopa, tänapäeva Euroopa üks peamisi väärtuseid seda illustreerib hästi ka asjaolu, et et kõik peavad nõustuma institutsionaalsete muutud, muutustega. vahel kuluks, kulub selleks päris palju aega, nagu näiteks Lissaboni protsessi puhul. aga kokkuleppele lõpuks ikkagi jõutakse. ja seeläbi saavad kõik koos edasi liikuda. daamid ja härrad, ma olen täna üritanud äh, panna äh, minu kodumaa ja Lääne-Balkani Euroopa tulevikku üldisemasse strateegilisse konteksti. ja rõhu-, ma olen üritanud rõhutada meie konkreetseid samme liitumise suunas. ma olen äh, suur Euroopa Liidu pooldaja ja ma soovin, et meie riik liituks Euroopa Liiduga mitte ainult sellepärast, et me kardame välja jääda, vaid äh, sellepärast, et me oleme uhked ja enesekindlad äh, selles, et me suudame täita kõik tingimused Serbia äh, tähistas samuti Berliini müüri langemist äh, üheksandal novembril kahe tuhande, tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandal aastal lõppes külm sõda. kuid Lääne-Balkani jaoks tähendab see kuupäev ka midagi muud, kasutama, äh, kasutamata jäetud võimalust ja suurt tragöödiat. täna on maailm uue muutuste perioodi sees ning seekord ei kavatse me võimalust Lääne-Balkanil kasutamata jätta. ja me soovime kindlameelselt võimalikult kiiresti liituda Euroopa Liiduga. ning lõpetuseks tahaksin ma tsiteerida Jovan Skelitšit, ühte auväärsemat parlamendisaadikut äh, Serbias, kes eelmise sajandi lõpus kirjutas selleks, et demokraatia muutuks tõesti elavaks reaalsuseks, peame me äh, äh, tagama kõikide meeste ja naiste vabaduse, et nad saaksid elada täi-, täisväärtuslikku elu. see on minu jaoks Euroopa projekti eesmärk. me peame lahti saama mõttest, et demokraatia on mingi meha-, mehaaniline protsess. me peame tegutsema ambitsioonikamalt, leidma ühe, üksmeele ja elama tõelises solidaarsuses. liidus, mis põhineb ühistel väärtustel. ja ühistel vä-, äh, huvidel, mis on õiglased käes on kriitiline ajahetk ja ma olen kindel, et me äh, haarame strateegilisest võimalusest kinni. suur tänu, härra esimees, et mul oli võimalus välisasjade komit-, komisjoni ees kõneleda. suur tänu teile, härra minister! Teie sõnavõtt oli väga huvitav. ning nüüd äh, alustame aruteluga ja kõige esimesena saab sõna härra Katšin. ja ma paluksin, et ta räägiks kauem kui kolm minutit. tänan, härra esimees. tahaksin teid tervitada siin, härra minister, ning äh, öelda äh, et soovitaksin õnnitleda nii teid kui Sloveenia valitsust viisaküsimuse lahendamise pärast. kui ähm,, millal kodanikud saavad seda süsteemi tegelikult kasutada, see ei ole veel päriselt paigas, kuid ma sooviksin, et sooviksin, et äh, Serbia katoliiklastest elanikud saaks näiteks väljaspool Serbiat käia katoliiklike jõule tähistamisel, vaid nad peaks sellepärast äh, viisat nõudma. kui Serbia otsustab, äh, siis ta saab väga suuri edusamme teha. samuti on oluline Äh, lahendada Vojevodina küsimus. Serbial on vaja äh, toetada oma regioone ähm, ja neil on vaja ka konkreetset regionaalide vahelist koostööd. Serbiast peab saama õigusriik ja äh, õigussüsteem peab olema sama kõikide jaoks ning Serbia õigussüsteem ja seadustik peab kehtima kõigi jaoks. Serbias on valitsusväliseid organisatsioone, mis on pööranud tähelepanu inimõiguste rikkumistele teatud kohtuprotsesside käigus. ma olen täiesti veendunud, et Serbia teeb kõik selleks, et sellised probleemid lahendada ning sellega seoses ma olen täiesti veendunud selles, et Serbia üritab nii Hradici kui Mladici üles leida ning äh, annab nad ka üle Haagi rahvusvahelisele kohtule. Serbia on selle piirkonna kõige suurem, kõige tähtsam riik ja sellega seoses ta peab äh, aktsepteerima äh, seda vastutust Äh, sellele, et ta on äh, selle, selle piirkonna mootorriik. nii et äh, ma tahaksin avaldada oma tunnustust lepingu eest, mis on sõlmitud Eurolexiga, Eulexiga ja see tekitab lootust, et edusamme tekib Serbias sellega seoses ning sooviksin ühtlasi väljendada lootust, et Serbia valitsus teeks äh, üleskutse Serbia elanikkonnale, et nad osaleks kohalike omavalitsuste valimistel, nad peavad oma demokraatlikke õigusi aktiivselt ja passiivselt väljendama ning äh, lõpetuseks äh, tulevik kuulub julgetele. ma olen täiesti kindel, et Serbias on piisavalt poliitilist julgust selleks, et astuda selliseid samme, mis positiivselt üllataks meid kõiki ning mis tekitaks meis selge veendumuse, et äh, see hirm Euroopa Liidus, ähm, et äh, laienemine lõpeb Horvaatiaga, et see ei ähm, vastaks tõele, et me saaks näidata, et me võime minna kaugemale äh, ja Serbia ei tohi langeda omaenda ajaloo ohvriks näidake meile, tõestage meile, teie tulevik on Euroopas ning et Balkanid asuvad Euroopas. suur tänu teile. kaitsekomisjoni ähm, äh, esimees, suur tänu teile. ma tänan teid teie hea kõne eest. Te meenutasite meile oma veendumusi, oma valitsusi, veendumisi e, e, eh, ehm, kohaselt Euroopa, eh, Serbia peab liikuma Euroopa suunas. see valitsus, eh, mille liige te olete, eh, valiti kahe tuhande kaheksandal aastal ametisse nagu ka Serbia Vabariigi president ning te olete maininud oma esmase prioriteedina integreerumist Euroopa Liitu ning see oli teie jaoks referendum Euroopa Liidu poolt või vastu teised parteid äh, olid valinud teistsugused lähenemisviisid, nad olid, nende prioriteedid olid teistsugused ja nad kaotasid, nii et äh, ma sooviksin teid tänada selle eest, et teie prioriteet on ühineda Euroopa Liiduga. Te samuti äh, kulutasite palju poliitilist energiat Kosovo küsimusele Te ütlesite, et te piirdute praegu kitsalt juriidilise aspektiga selles küsimuses kuid samas mõningad Serbia valitsuse sõnavõtud ja käitumised jätavad siiski sellise mulje, et, et, et aeg-ajalt prioriteet nimega Euroopa Liit asendub prioriteediga nimega Kosovo. Euroopa Liidu poliitiline realiteet on selline, et kakskümmend kaks riiki on tunnustanud Kosovo iseseisvust ning nad ei kavatse sellest äh, taganeda kuidas te seda, eh, sellist pingelist olukorda kavatsete leevendada ja sooviksin veel öelda midagi laienemise kohta, millest te rääkisite. nimelt see laienemisväsimus ma eh, väljendan siin oma eh, fraktsiooni ühe president Sarkozy arvamust, nimelt eh, strateegiliselt ei ole mitte mingisuguseid poliitilisi kahtlusi Euroopa Liidu laienemise kohta Euroopa, kõigile riikidele Euroopa mandril ja selle hulka loomulikult tuleb arvata ka Serbia, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Taaler kaheks minutiks. suur tänu teile, härra esimees ma räägin oma emakeeles. Teie siin viibimine praegusel ajahetkel on väga tähtis. meie soovime loomulikult lihtsustada Balkani riikide integreerumist Euroopasse. me just vaatasime üle eduraportid Horvaatia ja Makedoonia kohta ja see protsess hakkab ühele poole saama ka Serbiaga, me soovime loomulikult, et Serbia oleks Euroopa Liidu liige. ning eh, mul oleks teile küsimus, me teame, millised eh, on formaalsed põhjused eh, assotsieerimise ja stabiliseerimislepingu mitte rakendumisel äh, Serbias, kas ei oleks võimalik kuidagi tõestada, et eh, Serbia tõesti soovib eh, need, eh, selle lepingu rakendada, sellest tõkkest tuleb üle saada. kolleeg Brodnik ütles, et Horvaatia Zagreb on teinud ettepaneku ma-, maha märkida Serbia ja Horvaatia vaheline piir. geograafiline piir on ta-, Donau jõgi, kuid kuidas saab, mis saab katastrist? kas on karta, et sellest võib saada järjekordne takistus? suur tänu, härra Taler ja järgmiseks saab kaheks minutiks sõna äh, proua Lunatšik. suur tänu, härra minister mul on väga hea meel teiega esmakordselt siin kohtuda, mina olen Kosovo raportöör. nii et oma lühikese kahe minuti jooksul ma sooviksin keskenduda just sellele küsimusele. Te äh,, mulle väga meeldis teie suurepärase inglise keele ja teie suurepärase sõnavõtu eest selle üle, kuidas te väljendasite sõna, te ütlesite, et sõdade alustamise aeg on möödas, praegu on tähtis rahu, demokraatia ja stabiilsus ma olen täiesti kindel, et seda arvab ka Serbia Vabariigi president, selles osas oleme me nõus teineteisega. kui te ütlesite, et teie riik eh, on täiesti ühel arvamusel Kosovo ja Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kohta, eh, kuid ma tean samas, et eh, on selliseid selliseid inimesi, kes sooviksid ka regionaalseid valimisi ära kasutada, selleks, et Kosovo küsimust üles õhutada. ma paluksin, et ta kutsuks serblasi üles neil valimistel osalema see on oluline detsentraliseerimisprotsessi läbiviimiseks. see oleks äh, oluline ka selleks, et eh, kodanikud osu, osaleksid demokraatlikus protsessis kõikidel tasanditel. see on oluline ka selleks, et teie riigi noored elanikud, kõik elanikud saaksid vabalt reisida. minu küsimus oleks teile kas te oleksite võimeline garanteerima, et, et ähm, piirikontroll toimub ka piiril Kosovoga nagu igal rahvusvahelisel piiril, see on oluline ning mm, siis äh, mis puudutab äh, nüüd olukorda Põhja-Mitrovitsas, mida te sellest arvate, kui te kasutate äh, ära oma praegu olemasolevaid võimalusi äh, Eh, oma Euroopa perspektiivi selleks, et aidata integreerida inimesi selles piirkonnas ja Kosovos, ma tean, et see on teie jaoks raske, et ma tean, et te ütlesite, et Serbia ei tunnusta mitte kunagi Kosovot. Eh, kuid me teame, et eh, poliitikas ei ole mitte kunagi kõige parem sõnaühend. suur tänu, proua Lunatšek ja kaheks minutiks saab sõna härra Tänno. aitäh, esimees ja ähm, äh, härra välisminister, te tegite väga hea kõne Shakespeare'i keeles või ütleme niimoodi, et Shakespeare'i keele Põhja-Ameerika versioonis ma olen alati olnud teie kodumaa suur sõber, kui see on püüdnud toibuda äärmuslikust äh, natsionalismist ja sõjapurustustest ja ma olen vägagi äh, tähelepanelikult jälginud sealset äh, olukorda, olen vaadanud Kosovo situatsiooni, olen ähm, ka teadlik sellest praegusest nii-öelda vaakumseisust, et osad Euroopa Liidu liikmesriigid on seda, osad Euroopa maad on seda tunnustanud, teised mitte. ma väljendan siin ainult oma isiklikku seisukohta, äh, mitte partei ega fraktsiooni oma. mina arvan, et Kosovo küsimust oleks võib-olla pidanud põhjalikumalt analüüsima, nüüd meil on Mitrovitšas selline olukord, mida ei suut-, äh, ole võimalik rahuldavalt lahendada, ehk olukord on vägagi raske äh, mina ei ole, ütleme, tuleviku suhtes just eriti optimistlikult äh, meelestatud. mina aga olen Montenegro äh, raportöör Euroopa Parlamendis, seda ähm, riiki tunnetada serblased kõik väga hästi, Olli Rehn, laienemisvolinik on hiljuti seda äh, kirjeldanud kui head uudislugu laienemisrindel ja mina oleksin huvitatud, mida teie ütleksite Montenegro ja Serbia kahepoolsete suhete kohta äh, ja kui teist saab äh, kandidaatriik, et äh, millised on teil plaanid läbirääkimiste koordineerimise osas. Äh, Montenegro on ju väike riik, mille ressursid on piiratud, ma tean vägagi hästi, et igat riiki tuleb individuaalselt hinnata Kopenhaageni kriteeriumide valguses, aga mida teie arvate mm, Montenegro ja öö, ähm, Serbia äh, suhete kohta. aitäh ja järgmiseks kolleeg Akirakis. Angurakis, härra esimees. kas te mõtlesite mind või? mina olen Angarakis. ka mina sooviksin ähm, avaldada ministrile tunnustust tervitan teid kreeklaste nimel, mul on paar kommentaari. mitmetel põhjustel ähm, või on meil äh, sõprus Serbiaga äh, olnud ja on, äh, serblased käivad palju Kreekas Ehm, samas äh, majandusolukord on muidugi teil raske. mul on ka üks küsimus. kümme aastat pärast äh, endise Jugoslaavia pommitamist, kümme aastat pärast seda kohutavat sõda, ehm, mille käivitas Jugoslaavia suhtes NATO ja mis tõi kaasa katastroofilised tagajärjed kogu regioonis. mida on kaasa toonud see Kosovo ähm, muudatus. Serbial on raskusi Kosovo tunnustamisega, jah, see oli ühepoolne ettevõtmine. aga kuidas on Serbial võimalik eh, kindlustada oma territoriaalset eh, terviklikkust ja puutumatust? Mm, esimees Kaaler, kaks minutit. aitäh härra minister, ma kuulasin teid ähm, väga suure huviga, tänan äh, teid poliitilise pühendumuse eest Euroopa Liidu suunal. Te rääkisite seda juttu, mida me just tahtsime kuulda. ma olen vägagi teiega sama meelt, et serblased soovivad liikuda Euroopa Liidu suunas. ja võib-olla loodavad selle kaudu ka paremat elu saada. varem on poliitika neid äh, eksitanud ja eksiteele viinud. loodetavasti selliseid vigu Euroopa Liidu poole liikudes ei juhtu. ma loodan, et serblased saavad peatselt taas vabasti, vabalt liikuda. ma usun, et Kosovo küsimuses ja reaalsuse ähm, tunnustamiseks on vaja veel aega äh, siin ähm, öeldi juba, et ei, iial ei ole eriti ähm, soovitav fraas poliitikas, eriti näiteks Balkanil. praegu on nagu olukord jälle pisut teravnenud, kas meil on võimalik ähm, arvata, et kosovolased äh, osalevad kohalikel valimistel Serbias, kui sellist nõudmist ei esitata, siis mis on see, millist kasu on serblastel Kosovost, kui nad valimistel ei osale? ja veel ähm, lühidalt ähm, Mladitšist ja Haditši, Hadžitšist ähm,. ma arvan, et me kõik teame, et Serbias on olemas struktuurid, kes ähm, kaitsevad Mladitšit ja teisi neid inimesi. kas te poliitiliselt kardate, ähm, mis võiks juhtuda, kui need äh, üle antakse kohtule? kas teil on poliitilisi hirme sellega seotud, miks Serbia ei ole suutnud neid kohtu ette toimetada? aitäh, kolleeg Kaaler, see on esimese küsimuste ringi lõpp ja nüüd annan ähm, sõna härra ministrile. suur aitäh nende kommentaaride eest suur aitäh teie toetuse eest ähm, Serbia ähm, edasiliikumisele, suur aitäh eriti raportöör Katsenile ähm,. ootame teiega äh, ja teiste saadikutega jätkuvat tihedat koostööd ähm, Serbia liikumisel Euroopa Liidu liikmelisuse poole. kõigepealt see blokeerimise küsimus jah, see on külmutanud ähm, Euroopa liikmelisus äh, äh, poole liikumise. Äh, ma kordaksin midagi, mida ma oma avasõnades juba ütlesin. me oleme absoluutselt, täielikult ja ühemõtteliselt pühendunud sellele, et kurjategijaid vabadusse ei jääks. nelikümmend neli neljakümne kuuest on Serbia valitsuste poolt üle antud eh,. ja ka käes ja ka praegu võimul olev Serbia valitsus on väga kärmelt tegutsenud eh, Radovan Karadžiči üleandmisel. kui see ei ole tekitanud poliitilisi hirme, no siis äh, eh, ei tekita miski neid meil ei ole lihtsalt võimalik rohkem teha, kui me praegu teeme. me oleme teinud oma maksimaalse selleks, et kurjategijad üles leitakse, kinni peetakse, üle antakse ja et neil samas on võimalik, võimalik ennast kaitsta kohtuistungil. nagu ma oma avamärkustes ütlesin, me ei peatu sellel teel enne, kui öö, ähm, see asi tehtud saab. Serbias on inimesi, kes seda Äh, valitsuse seisukohta toetavad, aga on Serbias ka selliseid inimesi, kes jälestavad valitsuse sellist positsiooni. aga nii toetajad kui selle vastuolijad on ähm, Serbias sama meelt, et me tõesti teeme maksimaalse, mida on võimalik teha. ma ütleksin, et tegelikult järjest vähem on neid inimesi, sealhulgas ka eriprokurör Sergei Brammerts, kellel on mingisuguseid kahtlusi meie ponnistuste suhtes. prokurör Brammerts on täna Belgradis. tal on jälle seal briefing, ähm, kus ta saab informatsiooni meie ametiasutustelt ning peatselt on temalt tulemas ka uus aruanne ja ma siiralt loodan, et seal uues äh, aruandes on äh, peegeldatud ka meie positsiooni. isegi viimasel korral, kui äh, prokurör Brammertsil oli võimalus briifida Euroopa Liidu välisministreid, kui siis küsiti, et kas teie arvates on midagi, mida nad võiksid teha siis Serbia ja mida nad ei ole teinud, on jätnud tegemata, siis see prokurör ütles ka, ei ole. nii et sellepärast ma loodan, et see olukord ei jätku lõputult. ma vägagi mõistan, kuivõrd tundliku küsimusega on tegemist. me oleme kõik poliitikud, me kõik mõistame poliitikat äh, ka äh,, ka oma riikides mm.. ja üks mõte, lisaksin siia veel ühe mõtte. Horvaat Horvaatia on äh, väga heal äh, või kaugele jõudnud liikumise Euroopa Liidu liikmeks saamise poole, see on hea uudis kõikidele. pärast seda aga, kui, kui Horvaatia liitub, äh, no siis mõned inimesed on öelnud, et pärast seda tuleks teha paus mõneski mõttes see on isegi loodi-, loogiline ja isegi tugevalt loogiline, et pärast Horvaatia liitumist Euroopa Liiduga oleks paus põhjendatud. kui nüüd seda sõnumit kombineerida Türgi väga raskete äh, väljavaadetega ehk paus pärast kü- äh,, äh, Horvaatiat ja ei Türgile äh, no siis peaks hakkama mõtlema, et millised tunded on meil Lääne-Balkanil, eh, meil, kes me oleme umbes viissada aastat olnud samas paadis nii-öelda Türgiga. Eh, paljudele meist jääb mulje, et meid taassurutakse samasse paati Türgiga. niisiis, kui te usute tulevikku, kui te usute Lääne-Balkani integreeritud tulevikku siis palun ärge laske meil lõputult oodata, me oleme valmis tegema kõik, mis vaja. me mõistame, kui vajalik on koos Haagi sõjatribunaliga, me oleme valmis eh, selleks koostööks mitte ainult sellepärast, et meilt seda nõutakse, aga sellepärast, et me ka ise usume, et kõik, eh, keda eh, kahtlustatakse sõjakuritegudes, et äh, nad peab saama kohtlusse, aga samas tuleks mõelda ka kogu olukorra poliitilistele tagajärgedele ja poliitilisele taustale. siin esitati hästi palju küsimusi Kosovo kohta. ma peaksin ilmselt natukene sellest rääkima. paljud inimesed ütlesid, et Serbia on äh, kogu regiooni ähm, võtmetähtsusega, ähm, strateegia mõttes võtmetähtsusega äh, riik, äh, siin on kaks, siin on kaks raportööri ka, Katšitš ja Lunatšek, ähm, seegi võib-olla peegeldab seda võtmetähtsust ja eks me teeme teie mõlemaga koostööd. me võtame seda Kosovo olukorda väga tõsiselt ja ma sooviksin teile veel kord korrata. paljud inimesed arvasid, et äh, saabub kaos pärast seda ühepoolset tek-, väljakuulutamist, seda ei ole juhtunud. seda sellepärast, et äh, Serbia otsustas, et konfliktist ja öö, äh, sõjast piisab, me oleme öö, olnud selle ühepoolse deklaratsiooni vastu. me eh, kasutame kõiki vahendeid, mis on ähm, suveräänse riigi kasutuses äh, selleks, et äh, oma seisukohta levitada. ma arvan, et äh, väga vähestel inimestel maailmas oleks öel-, oleks äh, mingisuguseid vastuväiteid, kui keegi soovib teada rahvusvahelise kohtu arvamust. me tahame teada, mida rahvusvaheline kohus ütleb. Te äh, küsite minu käest, et mis te siis teete, kui kohus leiab, et see ühepoolne deklaratsioon on rahvusvahelise õigusega vas- äh,, vastavuses ma võin ka teie käest küsida, et aga mis siis, kui kohus ütleb, et see oli rikkumine? põhimõtteliselt meie kasutame oma suveräänset õigust kaitsta oma territoriaalset terviklikkust moel, mis ei destabiliseeriks äh, regiooni, mis ei takistaks ühelgi regiooni riigil äh, õitsengut saavutada. ühesõnaga, me püüame tagada seda, et ei tekiks ebastabiilsust ega eh, sõda. kui kohus oma otsuse on teinud, no ma arvan, et siis peaks vaatama, mis edasi või kuidas edasi. kui te ütlete, et ei ole eriti eh, tark tegu rääkida mitte iialgi ma jah, ma leian ka, et ähm, ära ütle iial, aga mina leian, et ära ütle iial teistele alternatiividele, niisiis jätkame koostööd, jätkame selle regiooni edendamist ja sedamööda, kuidas me liigume täieliku integratsiooni suunas, äh, ma arvan, atmosfäär ka äh, nii-öelda äh, Äh, laabub. niisiis, ma arvan, et ei tohiks äh, välistada kompromissi leidmist tulevikus. jah, me oleme vägagi palju diplomaatilisi jõupingutusi teinud Kosovo küsimuses, aga palun, nimetage mõni riik, kes oleks meie Äh, olukorras, ähm, kes otsustab kasutada diplomaatiat ja mitte siis äh, nii-öelda täisteed äh, maha käia või kogu paketti, sellepärast et siin Euroopa Liidus on ka riike, mis on aastaid kulutanud analoogiliste küsimuste arutamisele, nii et Äh, mina arvan, et me peaksime leidma ähm, koostöövõimalused, isegi kui me põhimõtteliselt oleme eriarvamusel. ma arvan, et ähm, Serbia liitumine Euroopa Liiduga on Euroopa poliitikate mõttes äh, eraldi pakett kui Kosovo küsimus ja ma arvan, et niimoodi ta peaks ka jääma. tähtis on, et me saavutaksime edasiminekut äh, ja ma arvan, et sedamööda asjad ka laabuvad ja paranevad järjest. Serbia jaoks lihtsalt ei olnud võimalik toetada kohalikke valits-, valimisi, mis kuulutati välja mõned kuud tagasi ja mis äh, peetakse mõnedes Kosovo ähm, piirkondades äh, käesoleva aasta viieteistkümnendal novembril. meie arvates oli väga halb idee kuulutada välja äh, valimised väljaspool Julgeolekunõukogu resolutsiooni üks, kaks, neli, neli. tähtis on, et seda resolutsiooni ei rikutaks. see ei olnud eriti raske või see ei ole eriti raske, aga, aga paraku niimoodi see ei läinud. nii et Serbia valitsus ei saa toetada ähm, kohalikke valimisi, mis on välja kuulutatud ÜRO resolutsiooni üks, kaks, neli, neli rikkudes. Ehm, rikutakse üks, kaks, neli, neli ehm, raamistikku ja see tähendab seda, et see läheb vastuollu meie põhiseadusega. mul ei ole kaugeltki mitte hea meel Eh, seda Serbia seisukohta rõhutada. minu arvates oleks palju parem olnud, kui oleks eh, leitud eh, lahendus sellele raskele olukorrale. möödunud kord neli aastat tagasi palus Serbia president ja toetas ka kohalikke valimisi, aga need ei olnud edukad. ehk möödunud kord me toetasime kohalikke valimisi valimisi. ja kuskil kakskümmend viis protsenti serblastest otsustasid valima tulla. käesoleval aastal ilmselt see protsent oleks väiksem, isegi juhul, kui see toetus tuleks, aga seda, me ei toeta neid valimisi. ma oleksin väga tahtnud, et asjaolud oleksid olnud erinevad. ja inimestest rääkides, kes toetavad neid valimisi Serbias, keegi ju mainis seda, et, et mõned inimesed neid valimisi toetavad. ma sooviksin teile meenutada, et Slobodan Miloševitši valitsuses oli albaanlasi, äh, oli albaanlasi, kes üheksakümnendatel aastatel toetasid Slobodan Miloševitši äh, valitsemist. mina ei pidanud neid iialgi äh, inimesteks, kes esindasid enamiku oma rahva arvamust. nii et alati on võimalik selliseid inimesi leida, kes toetavad ühte või teist või kolmandat. mina räägin siin demokraatlikust legitiimsusest, minu arvates seda seal ei ole. nii et olukord on raske ja ma loodan, et meil õnnestub see ära lahendada ja ma loodan, et see õnnestub lahendada lähitulevikus, pärast seda, kui need valimised on möödas öö, ehm, oleme hea meelega valmis dialoogiks, mis tooks kaasa olukorra, kus inimesed kohalikul tasandil on esindatud sellisel moel, mis kajastaks nende isiklikke huve ning ei läheks vastuollu kehtivate reeglitega praeguste asjaolude juures see võimalik ei ole, mul on väga kahju, et niimoodi läks, aga meie oleme valmis ähm, äh, koostööks rahvusvahelise üldsusega selleks, et seda olukorda parandada lähitulevikus. mida varem, seda parem. Grazie signor Ministro. Il secondo turno di interventi. Eh, Suur tänu, härra minister. nüüd teine küsimuste voor, kahjuks ma saan teile kõneaega anda igaühele ainult poolteist minutit, sest äh, sõnasoovijaid on siin veelgi ja me peame oma ajakavast kinni pidama. kõigepealt proua de Kaiser. Uh, jah, see Montenegro küsimus. vabandust, ma hakkasin liiga palju siin Kosovost innukalt rääkima. aga ma tahan ka teie küsimusele vastata eile esitas Montenegro saadik oma volikirjad meie presidendile ja Serbia ja Montenegro suhted on paranemas pärast seda, kui eelmisel aastal pärast äh, Montenegro poolset Kosovo iseseisvuse tunnustamist äh, usaldus äh, nõrgenes kui, kuigi ÜRO Peaassamblee otsusega ju viidi see juhtum rahvusvahelisse kohtusse. Serbial ja Montenegrol on juba sajandeid kestev suhe ning seetõttu oli Montenegros sellist käitumist väga keeruline taluda me lõpuks otsustasime, et meie erilistele suhete jaoks tegelikult selline otsus siiski kriitilise tähtsusega ei ole. näiteks tervishoid, haridus, sellised valdkonnad, seal meie suhted muutunud ei ole. me üritame seda eristaatust, eri, erisuhteid edasigi arendada, Montenegro on meie kõige lähedasem riik ja rahvas seda juba sajandeid. ja see arvatavasti ei muutu. poliitilisi erimeelsusi äh, kahe valitsuse vahel on ja me üritame need lahendada. olukord Montenegros ei ole lihtne äh, etnilistele serblastele ja loodetavasti koostöös Montenegro valitsusega saame me seda parandada. aga mis puudutab Montenegro Euroopa Liiduga liitumist, siis kõik, mida meie teeme, see, kõik see toimub kooskõlas äh, nendega meie keel on identne või vähemalt väga sarnane ja, ja meil on palju ja, ja me kavatseme neid aidata võimalikult palju. meil ei ole, ükski meie naabritest ei ole meile lähedasemad ega tähtsamad kui Montenegro või ka Bosnia ja nendega kavatseme me edendada võimalikult häid suhteid. proua de Kaiser, poolteist minutit. tänan, härra esimees, härra minister, mul on hea meel teid siin näha. mul on hea meel ka tõesti nagu ka mu kolleegidele täheldada, kui suuri edusamme teie kodumaa on tehtud, teinud lähenemaks demokraatiale Euroopa Liidule. mul on kolm küsimust, esimene Eh, on sarnane palju poolt, eh, te poolt väljendatud mm, murega kahe eh, sõjakurjategija kohta, kes on endiselt kadunud. me teeme kõik, te ütlesite, et me teeme kõik selles, mis on meie võimuses. minu küsimus on üsna otsene, siis kui pa-, kui palju on teie võimuses tegelikult? millised on tegelikult need ähm, probleemid, mis sellega seoses võivad tekkida? ning eh, me, Radon Karadžitsi kohtuprotsess on näidanud meile üsnagi tõsiseid eh, probleeme ja üsnagi õudseid, eh, üsnagi õudseid pilte. miks teie parlament ei ole kunagi vastu võtnud ühtegi resolutsiooni, mõistes hukka äh, seda resolutsiooni ja eh, miks ta ei ole mõistnud hukka Serbia vägede rünnakut eh, Bosnia moslemite vastu? on öö, eh, oluline seda välja öelda. Te ütlesite, et teie võimuesindajad on käinud, teinud leinaseisaku Srebrenitsas, võib-olla peaks seda midagi enamat tegema. Horvaatia ütleb, et äh, nad teevad äh, väga palju järeleandmisi Serbiasse selles äh, nende konflikti lahendamise valdkonnas. kas te kinnitate, et see on tõsi? suur tänu teile ning pooleteiseks minutiks saab sõna äh, proua Ladford. Um... suur tänu, härra esimees. ma teen lühidalt kõigepealt palju õnne Serbiale edusammude eest ma tahaksin siin hakata kinni teie teretulnud sõnadest, härra minister, et te ei tegele mitte ainult enda, vaid ka teiste sealsete riikide Euroopa Liiduga liitumisega. viisarežiimi liberaliseerimine, nagu te teate, meie parlament toetab tugevalt seda lihtsustamist iga, kõigi viie riigi puhul seal aga teie siin väitsite, et Brüsselis tehakse lobitööd parlamendi arvamuse vastu. meie arvamus oli siis, et kolm riiki saaksid kohe selle uue režiimi liikmeks, kaasa arvatud Serbia. ja eh, Bosnia ja Albaania eh, puhul lükati see edasi ennem, kui nad on, eh, kuni nad on täitnud kõik tingimused me soovisime öö, küll olla natukene leebemad, aga see ei läinud läbi ja, ja minus tekitab meelehärmi, et teie saatkond siin teeb nüüd lobitööd sa-, parlamendisaadikute arvamuse vastu. peale selle ma nõustun proua de Kaiseriga, et ma ei mõista, et kui te teete kõik võimalikku, mis teie võimuses on, ei leia te ikka neid kahte kurjategijat ülesse ja kuidas äh, Serbia suutis seetõttu täita avaliku korra tingimuse äh, viisarežiimi jaoks, kui te ei suuda neid kurjategijaid kätte saada. suur tänu, proua Latsvard. härra Preeda poolest nüüd. Vreau să salut și eu uh, publicarea în octombrie a celui mai pozitiv raport referitor la progresele Serbiei. Aș vrea de asemenea să... Tänan. Ma sooviksin avaldada rahulolu selle Eh, positiivse raporti üle, Serbia edusammude üle ning sooviksin ühtlasi esile tõsta, et eh, ajutine leping, ajutist lepingut tuleb pikendada selleks, et, eh, et avaldada toetust Serbia poolt astutud sammudele. minu meelest on väga oluline, et et äh, tuleb lihtsustada viisa saamisrežiimi Serbia kodanikele. ning küsimus. oktoobrist räägitakse seda, et äh, Serbia valitsus äh, teeb midagi, see hakkab tegema midagi selleks, et kaasata rohkem vähemusi, kuid küsi-, probleem on Rumeenia vähemusega. me sooviksime teha, mida kavatseb teha Serbia valitsus selleks, et parandada Rumeenia vähemuse äh, olukorda. suur tänu, poolteist minutit Rokopale. suur tänu. oma poliitilise fraktsiooni nimel soovin ma tänada teid teie positiivse sõnavõtu eest ja selle edusammude eest, mida on täheldatud. minu meelest on väga hea, et äh, toimub dialoog Kosovo teemal. minu teine tähelepanek, Haagi rahvusvaheline kohus. viimane raport peaprokurörilt räägib edusammudest ning üldamnestiast. rõhutatakse seda samas, et viimaseid süüdistatavaid ei ole veel välja antud. mida saab teha Belgrad konkreetselt selleks, et olukorda parandada? kas ei oleks võimalik näiteks kohale kutsuda Haki peaprokuröri, et me kuuleks tema käest otsesõnu, eh, kuidas eh, areneb koostöö Serbiaga ning eh, siia oleks meil võimalik saada ka pisut objektiivsem ülevaade asjade käigust. suur tänu, proua Kopa. kindlasti võtame arvesse teie ettepanekud. ja vaatame, kas meil on võimalik seda saavutada. Radagel, poolteist minutit härra esimees, poolteist minutit ei ole just eriti pikk aeg selleks, et siin vestluses osaleda. me kohtume siin pol-, Serbia poliitikute uue põlvkonna esindajaga. ma olen tõesti veendunud selles, et teie e suudate mitte ainult näha maailma teistmoodi, vaid te suudate midagi teha ka selleks, et maailm näeks Serbiat teistmoodi. ma loodan, et Serbia noored saavad tulevikus reisida, nagu seda said kunagi nende vanemad. meil on vaja selleks Euroopa-meelset poliitikat Serbias. oleme pööranud liialt palju tähelepanu Kosovole. tegu on tõesti väga keerulise küsimusega tegu on riigiga, mida on tunnustanud Euroopa Liidus kakskümmend kaks liikmesriiki. samas, mis äh, saab serblialaste tagasipöördumisest Horvaatiasse, seda ähm, on, seda ma küsisin juba äh, Horvaatia äh, raportööri käest, ma tahaksin teada, mis on saanud serblastest ja Serbia kloostritest Kosovos. minu meelest on oluline osa debatist Kosovo kohta. mina äh, toetan teie peaministri sümboolset žesti, kes äh, läks Srebrenitsasse. kuid ma tahaksin ühtlasi rõhutada seda, et äh, Mladic ei ole veel Haagi omadega jõudnud ja ometi on see, see seal koht, kuhu ta peab lõpuks jõudma. suur tänu. Mr Minister, I was listening attentively uh, to all your uh, intervention. suur tänu, härra minister, teie ettekanne oli väga huvitav, aga alguses rääkisite te oma uh, riigi prioriteetidest ja väga kaunisõnaliselt, nagu kõik juba ütlesid. väga meeldiv on, et teie prioriteedid on õiges järjekorras. kõigepealt rääkisite te oma poliitilise, oma riigi poliitilisest tulevikust Euroopa Liidus loomulikult ootame me nüüd konkreetseid tõendeid selle kohta, et te ainult suuri sõnu ei tee. Te avaldasite ka muret, et pärast Horvaatia liitumist tekib paus laienemises. härra Katšin juba mainis seda lühidalt. ma kinnitan veel, et ärge erutuge liigselt nende pausispekulatsioonide üle. Te peaksite keskenduma sellele, et täita Serbiale kehtestatud tingimused liitumaks Euroopa Liiduga ja siis ei saa keegi seda ignoreerida. mitmed kõnelejad juba mainisid äh, seda ning minagi soovin äh, ilma kriitikata küsida teilt, mida teeb Serbia Äh, küsimuse lahendamiseks, mille nimi on Ratko Mladic. Onorevole Kukan, la parola alla kolleega Gomes, Peru minuto e mezzo. suur tänu. suur tänu, minister, äh, tervitan teie sõnavõttu. E, kuid need küsimused, mida kolleegid esitasid, küsimused, mida küsisid kolleegid kohalike omavalitsuste valimise kohta Kosovos kas te kavatsete öelda kohalikele serblastele, et nad osaleksid, sest vastasel korral on nad lõksu langenud. Nad äh, peavad kuidagi ise hakkama saama, te ei ole valmis neid Serbiasse tagasi võtma ning nad ei saa kuidagi aidata ka Kosovol demokraatlikult areneda. ning äh, mul on küsimus veel äh, õigussüsteemi kohta. ma, te teate, kui olulised on Mladici ja Haratitši äh, Äh, äh, kättesaamine ja nende edas- äh, ning nende üleandmine Haagile. kuid samas, miks te miks te takistate teatud Serbia piirkondades õiguse võitu? see ning kas te sa tunnistate, et Mitrovitšes on kriminaalne majandusalus, mis ei ole kasulik Serbiale, mis takistab Euroopa Liiduga ühinemist. Grazie onorevole eh, Gomes, la parola alla collega Pak per un minuto e mezzo. nüüd saab sõna proua Pak. Ich will mich jetzt nicht in, in all die Details verlieren, die jetzt hier schon alle angesprochen tänan, ma eh, jälgisin hoolikalt seda, mis siin arutelus on öeldud, kuid ma tahaksin eh, absoluutselt vastu vaielda ühele teie poolt esitatud väitele. nimelt, et serblased, kelle e, isa on serblane, kes e, soovivad osaleda e, valimistel, et neid ei saa võrrelda kosovolastega, kes aitasid Miloševitši. siin oli kaheksa noorukit, kes meid külastasid, kes ütlesid, et nad soovivad osaleda kohalike omavalitsuste valimistel ja nad soovivad, et äh, me teeks kõik selleks, et äh, parandataks koos eksisteerimist neis piirkondades. ärge võrrelge palun neid inimesi Milosevice käsilastega. ma olen absoluutselt selle vastu. tänan, proua Pakk ja härra Vastes, kui teil on üks minut. ma räägin väga lühidalt Äh, välisminister. üks küsimus rumeenlaste kohta, et äh, rumeenlaste Timoki piirkonnas, kuidas te garanteerite seda, et äh, nende õigusi respekteeritaks? sest Serbia ei tunnista seda vähemust, neid on kakssada viiskümmend tuhat. tunnistatakse vähemust ainult Vanakis, suur tänu härra proua Lunatšek, teil on viimane küsimus, üks minut, aitäh. võttes arvesse, mida teie riik on ära teinud, tahaksin siiski ühte äh, väga selgelt välja öelda. mina olen selle parlamendi raportöör Kosovo küsimustes, mitte Serbia küsimustes, nii ma sooviksin öelda, et mina kui poliitik, kes on olnud ka Rahvusparlamendi liige, ei olnud sugugi mitte rahul sellega, et ei võetud vastu uut resolutsiooni Kosovo kohta ja et seda, seda olukorda ei suudetud selgitada, äh, parandada kuidagi teistmoodi, kuid olukord on nagu on ja ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles proua Pakk, mina äh, äh, suhtusin samuti, kohtusin samuti Kosovo serblastega, kuulasin, mida neil öelda oli, kui te ütlete, et teil ei ole sugugi hea meel selle üle, et ei saa toetada Kosovo kohalikke valimisi ja teil on selle üle väga kahju, sellest väga kahju, kuid teil ei ole see lihtsalt võimalik, on küll võimalik, kõik on võimalik, kui on poliitilist tahet. ning eh, kokkuvõttes valimised Kosovos tähendab seda, et eh, Kosovos serblastel on võimalik asju, ohjad oma kätte haarata ning ma tahaksin paluda, et eh, hea küll, ärge toetage neid, kuid paluge, et need serblased osalesid, et nad võtaks, haaraksid ohjad oma kätte. Öelge, et te soovite, et nad osaleks valimistel, nagu te soovite, et serblased osaleks Serbias valimistel, aitäh. aitäh aitäh, sellega on arutelu lõppenud ning viimasena saab sõna härra minister. Thank you very much once again, Mr Chairman uh,. I want to start by answering this question that actually failed. suur tänu. Äh, ma kõigepealt vastaksin küsimusele, millele ma alguses äh, ei, äh, unustasin vastamata. piiriküsimus Horvaatiaga. ma arvan, et teatud progress on olemas väike küll, me oleme alustanud arutelusid. ja juba see on öö, väike edu, edu on kerge saavutada, kui alustada nullist. tulevikus on see potentsiaalselt väga keerukas probleem ja loodetavasti lahendatakse see enne, kui see raskendab teiste prioriteetide saavutamist. Äh, lõppude lõpuks peaksime me ju mõlemad olema Euroopa Liidu liit, liikmed ja piiride küsimus on siis teisejärguline. samas võttes arvesse neid viimaseid piiriargumente, siis kõik ei ole alati täiuslik ja seetõttu peame me ikkagi pingutama. ja seda me kavatseme ka teha. mõlemad koos Horvaatiaga. et see küsimus ei tõkestaks muid arenguid. kahepoolsed suhted Horvaatiaga ja põgenike küsimus, põgenikud Horvaatiast, kes nüüd elavad Serbias see on endiselt väga keeruline probleem. ei ole saavutatud erilist progressi. loodetavasti on tulevikku positiivsem. veebruaris Belgradis toimub suur konverents põgenike küsimuses ja seda korraldatakse koos ÜRO põgenike ametiga ja seal osaleb ka Euroopa Komisjoni volinik, loodetavasti komisjon on vähemalt seda toetanud. see ei ole päris Horvaatia-alane arutelu, seda te pidasite juba täna hommikul. ma ei soovi Horvaatial nii palju peatuda, aga Horvaatiast välja saadetud serblaste õigus naasta, kui nad visati välja operatsiooni Torm käigus äh, üheksakümne neljandal aastal praktiliselt ühe öö jooksul visati Horvaatiast välja kakssada viiskümmend tuhat serblast. ning nende naasmise problemaatikat ei ole piisavalt lahendatud. me tunnustame Horvaatia valitsuse pingutusi ning me soovime nendega koostööd jätkata, nagu ka kõigi teistega, tagamaks, et kõik, kes üheksakümnendate jooksul oma kodust välja visati, saaksid sinna tagasi naasta. igatahes koostöö Horvaatiaga jätkub Need sõjakuriteod, teod, Mladic. ma püüan lihtsalt mõelda, mida mul, eh, mida ma ära unustasin oma viimastes märkustes. võib-olla ma siin eh, midagi kordan, kui ma ütlen, et eh, et me oleme teinud kõik, mis vähegi võimalik, ehk teiste sõnadega, ei ole midagi, mida me võiksime teha ja mida me ei ole teinud. on samas asju, mis ei ole meie võim, võimuses. põhimõtteliselt me otsime eh, igat eh, ruutmillimeetrit. see on rahvusvaheline tegu on rahvusvahelise äh, tagaotsimisoperatsiooniga äh,, kui kellelgi on ettepanekuid, siis äh, meil on oma mm, võimalused selle ettepaneku ähm, ähm, arvestamiseks. kui me teaksime ainult, kus äh, Mladic oleks, siis ta enam vabaduses ei viibiks. seda ma ütlen teile täiesti kindlalt ja ma kinnitan teile ka, et äh, meie positsioon selles küsimuses ei muutu, kuni kõik kurjategijad saavad kinni peetud. vahel ei ole lihtne leida sellist inimest, kes on sõja ajal olnud komandör ja kes peidab ennast võib-olla mingisugusel mägisel maastikul. no ma lihtsalt ütlen seda sellepärast, et viimati teda nähti just nimelt sellisel maastikul või tema jälgi oli seal. eurooplased ähm, püüavad ka palehigis Osama bin Ladenit leida. meie püüame oma kurjategijad üles leida ja me ei loobu sellest otsingust, sellepärast et meie leiame, et kõik, äh, kes selle on ära teeninud, peavad ka kohtusse jõudma. Bosnia-Hertsegoviinaga seoses kogu austusega teie suhtes ma vägagi kindlalt tõrjun süüdistused ähm, selle kohta, nagu Serbia saatkonna töötajad oleksid töötanud viisarežiimi liberaliseerimise vastu Bosnia-Hertsegoviina suunas. kui te soovite saada Serbia valitsuse ametlikku seisukohta, siis meie arvates nad võiksid saada homme juba selle viisa lihtsustamise või viisa liberaliseerimise. tõlgi, tõlk ütleb, et kommentaar ilma mikrofonita saalis ei ole kuuldav ja tõlge, tõlgitav. minister. Bosnia-Hertsegoviinal peaksid olema samad äh, õigused või õigemini Bosnia-Hertsegoviina kodanikel peaksid olema samad õigused nagu Serbia kodanikel. ja nagu Makedoonia kodanikel ja nii edasi ma arvan, et oleks äärmiselt ohtlik kedagi maha jätta. kui oleks võluvitsakene, eh, millega saaks selle mm, homsest panna kehtima Bosnia-Hertsegoviina jaoks, siis ma eh, soovitaks teil seda ka kas-, võluvitsakest kasutada, eh, vaatamata mm, sellest kriteer-, nendest kriteeriumidest, vaatamata nendele kriteeriumidele, aga meie omalt poolt püüame teha kõik, mis võimalik. meie ei öö, äh, ole kaugeltki mitte rõõmsad selle üle, et nemad ei saa olema samas olukorras kui meie, noh, kui jumal muidugi armuline on ähm, lähitulevikus. me soovime, et see äh, riik õitseks, et ta integreeruks, et ta ei jääks maha mitte mingisugusel moel see on Serbia positsioon ja see ei muutu niikaua, kuni praegune valitsus on ametis. Srebrenica öö, äh, kohta ütleksin veel kord. meil on olnud see suur hetk Vil-, meil meil oli see kümneaastane aastapäev eh, Serbia demokraatlikult valitud president oli seal. ja ta tegi seal avalduse ja me tunneme sügavat uhkust selle üle, mida ta ütles. me ei püüa vähemalgi moel vähendada, eitada, ignoreerida seda, mis äh, Srebrenitšas toimus. see on väärinud täielikku hukkamõistu. ja ma siiralt loodan, et peatselt jõuame sellisesse aega, kus me saame punkti panna sellele äh, sündmusele äh, nagu paljudele teistele ähm, sündmustele, mis meie mandril on toimunud, aga me ei kavatsegi öö, ähm, oma kohustuste eest põgeneda. tähtis on töö ära teha, koostöö Haagi tribunaliga ja nii edasi. mul on väga kahju, et ma ei saa teile paremat äh, või ulatuslikumat vastust anda Ehm, ma ei saa teile öelda praegu, millisel aadressil need äh, vabaduses viibivad kurjategijad on. ma kinnitan teile, et me ei puhka seni, kuni see töö saab tehtud. nüüd ehm, koostöö EULEX-iga me oleme täielikult avatud koostööle ma arvan, et Serbia on kõikidest partneritest osutunud peaaegu et kõige ähm, usaldusväärsemaks. Eulexi sõidukeid äh, ega vara äh, serblased põletanud ei ole, kividega äh, ei ole seda ka loopinud, albaanlased on seda teinud, see on toimunud Pristinas, see on toimunud Mitrovitsas mina arvan, et äh, me peaksime asjadele lähenema perspektiivitundega. olukord Kosovos on paranenud ja seda hoolimata väga tõsistest ja sügavatest erimeelsustest, mis eksisteerivad ja mis kuskile ei kao. me jätkame selle küsimusega tegelemist kõige paremal võimalikul moel olukord Kosovos on raske. võib öelda, et see on võib-olla üks Euroopa võimalikke organiseeritud kuritegevuse pealinnu, võib-olla isegi rohkema kui Euroopa organiseeritud kuritegevuse pealinn ähm, siin me peame lähtuma Julgeolekunõukogu resolutsioonist üks, kaks, neli, neli, me peame kindlasti tegema koostööd rahvusvahelise üldsusega organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemisel. Dmitrijevitša, Dmitrijevitša osas öö, äh, ma ütleksin, et äh, olukord ei ole eriti hea, aga ega probleeme on ka Kosovo teistes äh, piirkondades, olgu need narkootikumid, olgu need kauban-, inimkaubandus, ähm, mis iganes Äh, need oleks vaja seas, sealt äh, provintsist ähm, lahti ne,, neist oleks vaja lahti saada. nüüd kiriku varad, Serbia kirikud ja Kosovo. tahaksin öelda, et see on hästi raske olukord seal on tegelikult maailma kultuuri pärandiobjektid, äh, mis on väga raskes olukorras ja, ja on oht, et nad kaovad, need objektid siis Kosovos. võib-olla te olete kuulnud Tšina äh, kloostrist äh, ühest äh, Serbia kõige ilusamast ja vanemast äh, keskaegsest kloostrist see on UNESCO nimekirjas ka ja on korduvalt äh, keeldutud äh, selle kloostri tagastamisest ja ka katastri äh, sisestamisest. isegi pärast seda, kui Albaania võimudel äh, kästi seda teha. nii et see olukord on jätkuvalt raske. ma sooviksin tõstatada küsimuse, mida ma olen palju tõstatanud ka Julgeolekunõukogus, Jakovitša linn lõunas selle linna keskuses oli kirik. oli, aga enam teda ei ole. see kirik põletati maatasa, see asfalteeriti ja sinna peale tekitati park. niisiis, pühiti maa pealt vähimgi jälg selle koht-, selle kiriku kohta, mis seal kunagi oli eksisteerinud ma tõstatasin seda Julgeolekunõukogus kolm korda, ma olen tõstatanud seda UNESCO-s, ma tõstatan selle siin samamoodi. kas niimoodi läheb tee leppimiseni või? kirikute hävitamise ja maa pealt pühkimise kaudu ja et siis ka see koht, kus see kirik oli, et see nii-öelda tasandatakse ja sinna peale tehakse park. ma püüan vähem emotsionaalselt äh, Äh, nendele asjadele läheneda, aga täpselt sellised emotsioonid valdavad inimesi äh, Kosovos. paljud teie hulgast äh, teavad, et meil on vägagi erilised ajaloolised ja vaimsed ja hingelised tunded Kosovo suhtes. kaks küsimust oli Rumeenia vähemuse kohta. me teeme väga tihedat koostööd äh, Rumeenia vähemusega, nad on esindatud ka kohalikus omavalitsuses, nad on meie lähedased koostööpartnerid, minu arvates on meil väga hea koostöö ja usaldus äh, Serbia ja Rumeenia vahel. mitte ainult seal kontekstis, aga ka igal pool maailmas ja me teeme jätkuvaid jõupingutusi selle nimel, et ükski vähemus, sealhulgas Rumeenia vähemus ei oleks raskes olukorras. rahvusvähemuste kohta võib Serbia, uus eh, demokraatlik Serbia, mida mina siin esindan, eh, võib öelda, et me oleme juhtival positsioonil, näiteks vojevoodina